Garden was asking for it. Yeah. Um, so you probably got the copy, but I'm going to send it back to everyone. okei okay,, uh, let's start the. küll, kolleegid, läheme päevakorrapunkti juurde number kakskümmend kaks, põhiõiguste äh, olukord Euroopa Liidus. kallid kolleegid, äh, igal aastal koostatakse äh, aruanne olukorra kohta äh, ja põhiõiguste vallas ja see on ähm, meie komitee jaoks väga oluline vastutuskohustus selleks, et kaitsta meie territooriumil kodanike õiguseid, inimõiguseid ja põhiõiguseid. Teil on võib-olla meeles korraldati üks väga huvitav ähm, kuulamine selles küsimuses äh, kolmekümnendal märtsil ja raporti eelnõu esitas meile päev pärast seda proua Laura Ferrara täna räägime me mitmetest muudatusettepanekutest, mille, mis esitati sellesse raportis ja neid oli kokku üheksasada üheksa. arvestades äh, seda, et äh, muudatusettepanekute lükka, esimest tähku lükati edasi ja arvestades seda, et neid oli nii palju, ei ole kõik keelelised versioonid täna kättesaadavad veel. proua Ferrara, teil on sõna aitäh, äh, proua esinaine, kõigepealt ma tahaksin tänada kõiki kolleege, kes panustasid meie töösse oma muudatusettepanekutega. ma tahaksin tänada nii kolleege kui ka mitmeid äh, vahegruppe, nagu näiteks ITKO, kes tegeleb siis organiseeritud äh, kuritegevuse vastu võitlemisega, alaealiste rühma tahaksin samuti tänada ja paljusid teisi nagu teie juba, proua esineja, ütlesite, on mulle esitatud üheksasada üheksa muudatusettepanekut, neid on väga palju, aga see annab märku sellest, et see raport on pakkunud väga suurt huvi eh, siin komisjonis ja tõepoolest, tegemist on üliolulise teemaga Euroopa jaoks ka mina ise tulin välja väga mitmete muudatusettepanekutega ja see on seotud asjaoluga, et nagu me kõik teame, siis see resolutsiooni ettepanek oli, oli siis tähemärkide piiranguga ja seetõttu esu, esialgu ma pidin olema väga kokkuvõtlik äh, oma resolutsioonis. esimene küsimus, mida minu arvates tuleks kõigepealt käsitleda, puudutab seda äh, resolutsiooni ülesehitust. Äh, nagu ma juba eelmine kord ütlesin, esimesel eelnõu tutvustamisel on see ülesehitus jagatud kahte osasse. esimene osa räägib institutsioonilistest küsimustest ja teine osa siis konkreetsetest rikkumistest. mis puudutab nüüd esimest osa, siis minu kavatsuseks on jääda sellise väga kompaktse ülesehituse juurde, institutsioonilised küsimused on väga olulised ja meil on vaja neid väga selgelt käsitleda me peame resolutsiooniga Euroopa Parlamendina välja ütlema oma seisukoha, mis oleks tugev ja me peame saatma välja väga selge ja tugeva sõnumi komisjonile. nii et mina tahaksin jääda selle juurde, et me paneme siia sisse üldse strateegia põhiõiguste osas, niimoodi, et oleks selge vajadus konkreetselt sekkuda, kaitsmaks äh, inimõigusi ja selleks, et vältida Euroopa Liidus nende rikkumisi. ja väga suure huviga ma lugesin neid muudatusettepanekuid, mis te mulle saatsite ja ma leidsin siit väga häid mõtteid selleks, et resolutsiooni ka parandada. ja suure rõõmuga ma nägin, et väga suur osa teist toetavad minu ettepanekuid, aga parandavad neid märkimisväärselt ma, mul tahti, mulle siis öeldi, et ma peaksin sise- ja välispoliitika osas jäädma sidusaks, et eh, riigipõhised hindamised toimuksid, et Kopenhaageni dilemma eh, saaks lahendatud, artikkel kaks eh, ja sellega seotud küsimused peaksid olema lahendatud, enne kui jõutakse artikkel seitsme juurde, Euroopa Liidu põhiõiguste tulemustabel, varajane hi-, hoiatus selleks, et osutada, millised on inimõiguste alused, alased rikkumised, siin on väga palju huvitavaid mõtteid, mida ma tahaksin kindlasti siia äh, resolutsiooni sisse panna. mis puudutab teist osa, kus keskendutakse rohkem konkreetsetele rikkumistele, mis on hartaga sätestatud, siis ka siinkohal on tuldud välja väga paljude muudatusettepanekutega ja mina tahaksin jääda struktuuri juurde või ülesehituse poole juurde, mis on algusest peale paika pandud. siin on sellised kategooriad välja toodud, mille sees on alamkategooriad ja siis iga kord pannakse sinna siis juurde konkreetsete rikkumiste juhtumid. nii et sellise ülesehituse juurde tuleks jääda, et meil on sellised makrokategooriad, niimoodi on võimalik lugejal lihtsamalt mõista, paremini mõista seda resolutsiooni ja niimoodi me saame saata selge sõnumi, mis oleks ka tugev ja mis läheb siis komisjonile. ja mis puudutab äh, sellist esialgset ülesehitust, mis oli äh, resolutsioonis, võttes arvesse muudatusettepanekuid, on mõistagi vajalik kõik üle vaadata, aga me jääme nende suurte kategooriate juurde, vabadus ja turvalisus, alaealiste õigused, naiste õigused, vihakuritegu, äh, kuriteod, seksuaalvähemuste vastased äh, rikkumised ja Äh, organiseeritud kuritegevusega seotud rikkumised ja korruptsiooniga seotud rikkumised, need on olulised punktid, niimoodi meil on võimalik keskenduda äh, kõige olulisemale põhiõiguste juures, aga me viitame siis siin äh, aastatele kaks tuhat kolmteist ja kaks tuhat neliteist. mõistagi nende punktide juures ma tahaksin kuulata ära ka teie arvamuse ja kuulan ära ka teie soovitused pärast me käsitleme kindlasti üksikasjalikumalt variraportööride kohtumisel järgmine kord kõike, mis toimub Strasbourgi täiskogul kahekümne esimesel, kui ma õigesti mäletan. ning ma loodan, et sel kohtumisel me saame edasi minna koostöövaimus, mis meil on juba alguses olnud juba eelnevatel variraportorite kohtumistel on kõik väga hästi toiminud, niimoodi et meil saaks lõpuks olla resolutsioon, mis oleks kõigi poolt ähm, jagatud alustel. nii et ähm, ma loodan, et arutelude ja kohtumiste järel muutub see resolutsioon palju viljakamaks ning äh, tahaksin, et meil oleks üks meel, et meie suhtumine ja meie seisukohad oleksid ühtsed. ja loodetavasti äh, sellised ähm, eriarvamused äh, rikastavad seda raportit, nii et äh, loodetavasti kuude jooksul, järgnevatel kuudel me töötame välja hea raporti, mida kõik jagavad. suur tänu, proua Ferrera. annaksin nüüd sõna nendele kolleegidele, kes sõna soovivad kõigile, aga kõigepealt äh, annaksin sõna variraportööridele. proua Kall esindab täna Rahvaparteist proua Votsenbergi. suur tänu, proua esinaine, kallid kolleegid. räägin täna siis proua Votsenbergi nimel ja loen ette tema seisukohad, ta ei ole täna kohal, sellepärast et meie seast on lahkunud äh, tema abikaasa ja ma tahaksin siinkohal talle ähm, kaastunnet avaldada meie kõigi nimel. kõigepealt ma tahaksin rõhutada, ütleb siis proua Otsenberg, et põhiõiguste olukord Euroopa Liidus on alati olnud väga delikaatne teema, mis eeldab äh, tähelepanu avaldamist erinevatele aspektidele ja tõelist äh, pühendumist Äh, selleks, et tuua nad kõige õigemal viisil esile ja selles raamistikus ma tahaksin äh, tunnustust avaldada proua Ferrarale, meie raportöörile, ta on väga tõsiselt töötanud selle teema kallal ja on teinud ära suure töö, ma loodan, et äh, lõpptulemus on selline, millega saavad kõik nõustuda ja see aitaks jõustada meie tööd ähm, inimõiguste ja põhiõiguste vallas. ma olen esitanud viiskümmend kolm muudatusettepanekut ja ka allkirjastanud mõned eh, kolleegide muudatusettepanekud selleks, et tuua meie fraktsiooni jaoks olulised küsimused esile. sada kolmkümmend eh, neli muudatusettepanekut oleme kokku esitanud. mis puudutab institutsionaalseid küsimusi raporti esimest poolt, siis see on kindlasti kõige raskem osa, aga ma loodan, et me leiame ühtse seisukoha, mille põhjal edasi liikuda kõik meetmed, mis on ette nähtud aluslepingutes Euroopa väärtuste kaitseks, nii nagu artiklis kaks on ette nähtud äh,, Äh, neid tuleb äh, kindlasti rakendada ja ellu viia. seega enne, kui me hakkame looma uusi struktuure, tuleb ära kasutada tänased süsteemid ja nendega tuleb arvestada igal tasandil. ja samas on minu jaoks väga oluline selgeks teha siin ka selle, et artikkel seitse Euroopa Liidu aluslepingus näeb ette juba mehhanismid, millega põhiõiguste hartat rakendada ja millega rakendada vastavasisulist Euroopa seadusandlust ja seega mina arvan, et uute mehhanismide järgi ei ole vajadust, kuid meil on vaja sisestrateegiat, mida toetab üks põhimõte, kõik lepingusätted ja Euroopa seadusandluse sätted tuleb täismahus rakendada ja ellu viia selleks, et tagada põhiõiguste kaitse ka praktikas. loomulikult Põhiõiguste Ameti roll ja öö, äh, nende sõltumatu ekspertiisi roll on selles küsimuses keskne mitte ainult äh, rikkumiste ennetamiseks, vaid ka põhiõiguste rikkumiste vastaseks võitluseks Euroopa Liidus. ja seega me tahaksime, et nad viiksid äh, siis, tooksid sisse andmebaasi, kus kõik ähm, aruanded oleksid kirjas inimõiguste ja põhiõiguste kohta. aga kõik äh, peab sõltuma muidugi lähimuspõhimõttest, tagamaks selle, et Euroopa Liit tegutseb oma äh, pädevuse raames, nii nagu alusleping seda ette näeb. meie raporti teises osas oleme me ette näinud seda, et põhiõiguste spektrumit laiendatakse ja me oleme lisa, lisanud siis põhiõigused küberruumis, rõhutanud seda, kui problemaatilised on inimeste kuritarvitamise ja inimestega kaubitsemise küsimused, selleks räägime ka sellest, et pärast terroriinstantsi on vaja tuua ka radikaliseerumise vastased meetmed Euroopa Liidus kasutusele, lisaks sellele keeleline mitmekesisus on oluline, laste õiguste, vanemurite ja puuetega inimeste õiguseid tuleb kaitsta ja vähemuste, sisserännanute ja pagulaste õiguseid kaitsta. me peame hoogustama jõupingutusi selleks, et kõikide jaoks Euroopa Liidus oleks põhiõigused tagatud, nõuame, et komisjon võtaks vastu poliitikad radikaliseerumise vastaseks võitluseks, ka vihakõne vastaseks võitluseks, et kiiresti toodaks sisse Euroopa õigluse ühine ala lisaks sellele tahame muuta ka peatükke, mis puudutavad majanduskriisi ja kasinuspoliitikaid ja lõpetuseks tahaksin rõhutada, et kindlasti on siin raportis ka teisi valdkondi, mis on minu fraktsiooni jaoks problemaatilised ja mille osas peame veel sisearutelusid pidama. selle kirja saatis siis proua Wotsenberg. suur tänu. härra Niidermüller kas te tahaksite sõna võtta? jah, suur tänu. kõigepealt ma tahaksin samuti tänada Laurat. sa oled ära teinud väga raske töö nendel möödunud nädalatel ja väga hästi oled sa sellega hakka saanud, hakkama saanud, hindan kõrgelt seda tööd. tegemist on tõesti äärmiselt ähm, delikaatse teemaga ja lahenesid sellele ka väga õrnalt, nii et äh, suur tänu üheksasada üheksa muudatusettepanekut on esitatud, aga see minu meelest näitab ühte, nimelt et see on Euroopa Ühenduse jaoks väga oluline teema ja äh, see on minu meelest väga hea näide selle kohta, et me suhtume sellesse teemasse tõsiselt. arutelud olid väga head ja tulevikus on nad sama sisukad kindlasti. ma olen proua Ferraraga nõus selles osas, et selle raporti struktuur on oluline küsimus ja selles osas me oleme juba mõningaid arutelusid pidanud ja, ja minu meelest see suund, mille me oleme võtnud, on väga hea. minu jaoks isiklikult ja meie fraktsiooni jaoks on oluline selle raporti esimene osa siin on nimelt äh, väga olulisi üldasju, milles tuleb äh, selgus saada paika ja see on teatav poli-, ähm, teoreetiline taust selle raporti jaoks ja seega on oluline. ma olen veendunud, et meil on vaja mingisugust uut mehhanismi selles valdkonnas, esmalt äh, sellepärast, et olukord on muutunud. meie ees on uued probleemid, osades Euroopa riikides on kujunenud välja uus poliitiline erakond, olukord ja me võime muidugi kasutada institutsioone rohkem ära, aga me peaksime rääkima uutest lähenemistest, uutest võimalikest institutsioonidest ja ma arvan, et see peaks jääma tulevikus äh, arutelu keskmesse. minu meelest on väga palju selliseid põletavaid teemasid, mis on leidnud äh, siin äh, raportis piisavalt kaitsust, diskrimineerimise küsimused, Rooma naised, seksuaalvähemused, see kõik on keskse tähtsusega osa sellest raportist. ma tahaksin äh, ka toetada seda, et põhiõiguste seiramiseks ähm, Euroopa Liidus toodaks sisse iga-aastane seiresüsteem, äh, see peaks ette nägema ka aruande, mille koostaks siis Euroopa Komisjon igal aastal oma ressursside põhjal, äh, toetudes siis Põhiõiguste Ameti äh, ja vabaühenduste ja Euroopa Nõukogu, Strasbourgi Euroopa Nõukogu andmetele. selline strateegia on edukas aga ainult siis, kui selle aluseks on õigusriik. õigusriik on eeltingimus põhiõiguste kaitseks ja see on ka eeltingimus sellele, et kõik õigused ja kohustused oleksid täidetud ja tagatud, mis lepingud rahvusvaheline õigus ette näeb. minu meelest õigusriik peab mängima olulist rolli vastastikuses usalduses liikmesriikide vahel ja väga oluline on luua vabadusel, turvalisel ja õiglusel põhinev ala. seda mõtet toetasid nii komisjon kui ka nõukogu ja me peaksime neile seda meelde tulema. kõige olulisem minu meelest on see, et arutelu peab jääma avatuks Strasbourgis kõik äh, põletavad problemaatilised teemad tulevad läbirääkimiste laua taha tulla ja äh, mina pean seda raportit väga tugevaks ja ma tahaksin, et kõik kolleegid seda toetaksid, see on meie fraktsiooni kõige suurem ähm, soov. suur tänu. Louis-Michel, palun järgmisena. suur tänu, proua esimees. ka mina tahaksin kõigepealt äh, tänada suurepärase töö eest proua Ferrarat. tõesti, proua Ferraro, Ferrara raport on väga kvaliteetne, proua Kall, suur tänu ka teile ja palun edastage ka minu kaastunne oma kolleegile. Kopenhaageni kriteeriume tuletaksin teile meelde, ei ole vastu võetud selleks, et neid äh, rakendatakse ajutiselt, tegemist ei ole äh, mingisugused, mingisuguste kriteeriumitega, äh, mida kasutatakse ainult selleks, et midagi saavutada, vaid äh, nad on võõrandamatud kriteeriumid ja peavad kehtima kõikide liikmesriikide jaoks ja mitte ainult siis, kui on tegemist liitumiseelsete riikidega. ja mis puudutab nüüd demokraatia põhimõtete riskumist, äh, rikkumist õigusriigi ja põhiõiguste rikkumisega vastamisi seistes, Euroopa Liit kahjuks minu meelest klopsib kokku äh, Äh, üsna selliseid hapraid, kuigi loovaid ja teinekord oportunistlikke, ütleme otse, lahendusi. Äh, ja seda iga üksiku juhtumi põhiselt, äh, selline on see olukord ja sellepärast on meil vaja süstemaatset analüüsi, objektiivset analüüsi ja jätkuvat analüüsi praeguse olukorra kohta igas liikmesriigis ja seda vastavalt ühistele indikaatoritele. minu meelest oleks meil vaja Eh, riikide kaupa iga-aastast aruannet. Eh, niikaua, kuni me selleni ei jõua, on need probleemid eh, pidevalt üleval. ja oma fraktsiooni kolleegidega olen ma siis teinud ka vastavasisulise ettepaneku. ma tahaksin öelda väga selgelt neile, kes kardavad meie kavatsusi nii-öelda kõik liikmesriigid on näinud põhiõiguste rikkumisi ma tean seda, et kõikides liikmesriikides on probleeme, ei ole mitte ühtegi liikmesriiki, kes äh, käib nööri mööda põhiõiguste osas, mitte ühtegi. minu enda koduriik äh, ei ole ka kõige parem õpilane äh, selles mõttes ja ma olen selle välja öelnud ja minu meelest ainult niimoodi saame me teineteist usaldada, kui me need asjad välja ütleme. ja seega me peame üheskoos põhiõiguseid edendama kogu Euroopa Liidus. nüüd, kui ma lugesin läbi teiste fraktsiooni äh, kolleegide muudatusettepanekud, siis enamus nendest toetavad mingisugust järjepideva järelevalve või seiresüsteemi sisseloomist. mis puudutab põhiõiguste eh, edetabelit, eh, jah, miks mitte, ja tuleks üle vaadata ka Põhiõiguste Ameti mandaat, need on kõik elemendid, mis on välja toodud eh, proua Ferrara sotsiaaldemokraatide ja roheliste poolt ma lugesin eh, eriti hoolega ja huviga eh, saja kahekümne esimest muudatusettepanekut, eh, mille variraportöör proua Votsenberg esindas ja millele on alla kirjutanud veel viis Rahvapartei saadikut, mis näevad ja selle muudatusettepanekuga nähakse ette jätkuv seire, pidev seire liikmesriikides viimastel variraportööride kohtumisel äh, ütles Rahvapartei, et äh, riigipõhine äh, ülevaade, aruandlus oleks ka nende jaoks vastuvõetav, kui seda tehetaks siis tõesti kõikides liikmesriikides ja vastavalt ühistele kriteeriumitele. ja on ju täiesti äh, iseenesestmõistetav, et kui riikidepõhiselt seda tehakse, siis indikaatorid on samad ja rakendatakse seda süsteemi igal pool ühtemoodi, me ei taha ju sellist olukorda, et ühte me materdame ja teist mitte või ühte materdame rohkem kui teisi, see ei ole meie demarši mõte nii et äh, selle muudes, sellest muudatusettepanekust me loeme siis välja selle, et äh, Rahvapartei liitub teiste fraktsioonidega, et saata komisjonile väga selge sõnum äh, vastutavast komisjonist, et me tahame konstruktiivset ja erapooletut ülevaadet liikmesriikide kaupa. see aitaks meie ettevõtmist ilmselt parandada. nüüd see edetabel või tulemustabel, see on miinimum, mida tuleks sisse tuua, meie fraktsioon läheks kaugemale minna meie näeksime ette struktureeritud ja progressiivset mehhanismi, selle asemel, et äh, võtta üle po-, Euroopa poolaastase mudel, näeme me ette äh, siis süsteemi, kus äh, sarnaselt poolaasta süsteemile saaks komisjon vastutusele kutsuda liikmesriigid, kes vigu teevad. aga artikkel seitse, seda ma tunnen väga hästi, ma nimelt osalesin selle äh, Äh, koostamisel äh, pärast Haideri äh, kurikuulsat juhtumit Austrias, aga mehhanism, millega seda aktiveeritakse, on niivõrd keeruline, et üldiselt on see peaaegu et võimatu. kõikidel liikmesriikidel on siin teatud vetoõigus ja tegelikult põhimõtteliselt on täiesti võimatu seda artiklit seitset käivitada, nii et artiklist seitse ei piisa selleks, et oma eesmärke täita arvestades äh, muudatusettepanekut kakssada kümme Rahvapartei variraportöörilt ja kolmelt äh, tema fraktsioonikaaslaselt, kus julgustatakse äh, rikkumismenetluse käivitamine, äh, kui neid rikkumisi esineb ja loodetavasti selles osas jõuame kompromissile. mis nüüd puudutab aga põhiõiguste osa, siin ma esitasin muudatusettepanekuid mis puudutavad äh, siis enamuse osa konkreetseid rikkumisi ja mida ei ole veel proua raportööri nimekirjas kirjas, ma tahaksin, et äh, me räägiksime ka terrorivastasest võitlusest, massilise seire programmidest, uutest tehnoloogiatest, mõtlen näiteks droonidele, see on üks osa äh, meie arutelust ja äh, lapsed äh,, kodutud ja nii edasi, nendest äh, kõikidest aspektidest tuleks rääkida, loomulikult need nimekirjad ei saa olla täielikud, aga ma arvan, et mitte ükski inimene ei peaks jääma seaduse silmast kõrvale. nii et äh, proua esinaine, meie koda esindab Euroopa rahvaid ja me peame ennast näitama ühtsena ja äh, Ehm, nõudlikuna põhiõiguste küsimuses, arvestades praegust olukorda ja arvestades seda, et Euroopa kodanikud on natukene heitunud Euroopa projekti osas, eh, on meil praegu võimalus näidata seda, et põhiõiguste osas me läbi ei räägi, see on Euroopa Liidu jaoks eh, koht, kus me saame selgelt näidata, et me oleme garandiks nendele. suur tänu. proua Veržia. aitäh, äh, proua esinaine, ma olen äh, täiesti nõus sellega, mis siin on juba enne kõlanud ja ma tahaksin kõigepealt tänada raportööri, sest äh, ta, temaga on väga meeldiv koos töötada. ja samuti proua Kall, ma tahaksin, et te esitaksite ka meie kaastunde avaldused meie kolleegile. ma ei ole väga kõiki äh, muudatusettepanekuid läbi vaadanud, aga suure osa nendest küll ja mulle tundub, et äh, suurem osa nendest on üsna hea, võib-olla mitte kõik, aga suur enamus on, äh, on head ja me võime leida siin lahendused. mõningad muudatusettepanekud on sellised üsna tühised. ning mina ka tahaksin ütelda, et see raamistik, mis te välja pakkusite, on üsna hea, selle juurde peaks jääma, me peame selgesõnalised olema ja oma sõnumid selgelt välja ütlema. ja me peame kõike tegema selleks, et ülesehitust säilitada selle raporti puhul, sest see peab olema loetav raport. mis nüüd puudutab minu fraktsiooni muudatusettepanekuid, siis meil on umbes seitsekümmend muusat-, muudatusettepanekut ja minu arvates ei ole Äh, see vast-, need muudatusettepanekud ei ole vastavuses selle raporti tooniga, need on lihtsalt sellised muudatusettepanekud, mis, äh, äh, mida saaks suure üldsus ka toetada. seda on ka juba siin öeldud, aga osad näiteks seksuaalvähemuste vastased rikkumised, alaealised, roomad ja sise- ja välispoliitikate sidusus ning andmete kaitse küsimused on meie jaoks äärmiselt olulised proua Kalvist ütles, et äh, siin äh, on äh, siis uusi samme tekkinud, me oleme inimõiguste alal juba mitmeid aastaid töötanud ja võidelnud selle eest siin Euroopa Liidu territooriumil ning on vaja, et Euroopa Parlament jääks oma seisukoha juurde ja oleks väga kindlameelne, nii et see mina tahaksin, et meil oleksid rohkemad äh, instrumendid ja võimalused käes. see on alles esimene faas ja esimene etapp, me peame siit kaugemale minema. ja põhiõiguste harta, kas see on mõistlik, üldse mõttekas, kui, äh, kui me ei midagi ette ei võta, siis ta muutub lihtsalt paberilipakaks ning äh, mm, härra äh, Äh, Michel ütles samuti, et ähm, need inimõigused ning demograafilised küsimused on omavahel seotud ning Eurobaromeetri uuringud on seda ka kinnitanud ning mina leian, et me peaksime äh, edasi minema ja ma leian, et on äärmiselt oluline, et äh, me saaksime ennast antud teemal väljendada. ja see on seotud ka Euroopa Liidu kuvandiga väljapoole nii et Euroopa Liit peab endast andma hea mulje ja seda ei toimu, kui me inimõigustest kinni ei pea ja põhiõigusest kinni ei pea oma territooriumil. nii et siis see sidusus välis- ja sisemõõtme vahel on minu arvates äärmiselt oluline, aitäh. And Mrs Van Berg, you request. proua Van Berg on sõna pro-, soo-, saa-, soovinud. ordförande kolleegor, den europeiska unionen. proua esinaine, head kolleegid Euroopa Liidu liikmesriigid on kokku leppinud põhiõiguste hartas. Need on väärtused, mida liikmesriigid tahavad tagada oma kodanikele. nii et Euroopa Liit saaks toetada neid väärtusi ja laiendada neid omaenda piiride sees ja väljaspoolgi, et võidelda demokraatia, võrdsuse ja õiguspõhimõtete eest Euroopa Liit on otsustanud panustada äh, nende väärtuste jälgimisele ja järgimisele ning liikmete suveräänsust tuleks seetõttu samuti austada ja ka lähimuspõhimõtet. sellegipoolest näen ma aga, et parteipoliitilised dogmad on hiilinud ka sellesse raportisse sisse kui te soovitate, et Euroopa Parlament peaks kutsuma üles liikmesriike äh, rikkuma omaenda seaduse sätteid, mitte suunates illegaalseid äh, immigrante tagasi, äh, siis see on täiesti vastuvõetamatu. dokumendis räägitakse migratsioonist, mis on täiesti vastupidine reaalsusele. me räägime siin kokkuleppele jõudmisest parlamendiga aga meil on siin vastutustunde puudus. ma arvan, et raske on mul hääletada sellise kaugeleulatuva dokumendi poolt, mina ja minu partei mõistame hukka antisemitismi Euroopas me ei taha äh, lihtsalt sallivust, vaid me tahame Äh, kaitsta kõiki äh, kodanikke Euroopas. härra Juurek järgnevalt, palun. suur tänu, esinaine. mina tahaksin öelda, et see resolutsiooni eelnõu on üsna ühele poole kaldu. ja ma olen seda olukorda püüdnud parandada oma muudatusettepanekute läbi kui me räägime siin sallimatusest, siis me näeme, et sallimatus on siin äh, mainitud äh, küll äh, erinevate regioonide vastu, aga samas kristlaste vastasest vägivallast ei räägita siin mitte midagi samas me näeme, et äh, rohkem kui kakssada juhtumit on olnud äh, viimasel ajal, kus äh, surnuaedu on hävitatud ja viiskümmend kuus nendest just kristlikke surnuaedu. samuti on väga palju rünnatud erinevaid templeid, pühakodasid ja kirikuid just Äh, kristlaste pühakodast. riik, äh, mis tahab seada jalule õiguse ja äh, rahu, peavad, peab hoolitsema kõikide usugruppide eest. eriti, kui me näeme selliseid rühmitusi, kes ise sallivusega silma ei paista. ma loodan, et meie muudatusettepanekud võetakse vastu, sellepärast et meie Euroopa Parlamendis anname tegelikult signaali praegu sellistele juhtumitele, näitame, Äh, kus kohas äh, vajakajäämised on ja oleme seda teinud hiljuti ka edukalt. meil on igal juhul praegu äh, tolerantsuspõhimõtte rikkumisele vaja suunata oma tähelepanu Euroopas. ja teine asi, millest tahtsin rääkida. mul tekib küsimus, et mis toimub siis täpsemalt nendes kahekümne kaheksas liikmesriigis? sest ma saan aru, et suure enamuse esindajad kes tahavad vähemuste õiguste kaitsmisest rääkida, kasutavad artiklit seitse aluslepingus. tuletage meelde, et artikkel seitse aluslepingus räägib sanktsioonidest ja äh, liikmesriikide kõrvalejätmisest. ma tahaksin äh, eurooplaste tähelepanu pöörata sellele, mida äh, horvaatlased ja slovakid ütlesid viimastel aastatel meile äh, oma referendumi tulemustega, mis puudutab äh, vanemate õigusi, traditsioonilisi pereõigusi. kui me tahame ühtset Euroopat, siis me peame üksteist kuulda võtma. ma ei oota muidugi, et see juhtub, aga oleks väga hea, kui siin resolutsioonis saaksime me äh, mainida neid rünnakuid, mis on olnud täiesti vastuvõetamatud, siis rünnakud äh, sloveenlaste, ütleb kõneleja, horvaatide vastu äh, pärast referendumit. eriti kui me näeme, et äh, Slovakkias üks koma viis korda rohkem kodanikke käis sellel rahvaküsitlusel, kui me näiteks võrdleme Euroopa Parlamendi valimistega. nii et see on väga oluline Euroopa ühtluse, ühtsuse jaoks. kahekümne esimese sajandi alguses äh, nägime me Euroopa Liidu laienemist äh, ning äh, inimesed nägid seda kui liikmesriike, kes tulid olemasolevale liidule juurde. aga me peame tegelikult austama ühtselt kõiki liikmesriike ja loomulikult me võiksime rääkida artiklist seitse äh, väga vabalt, aga küsimus on muidugi, kuidas see kõik Euroopale toimima hakkab. suur tänu, ütleb proua Sippel, suur tänu, äh, proua esimees, tahaksin rääkida kolmest asjast. esiteks on minu arust täiesti vastuvõetamata see, et me räägime põhiõigustest Euroopa Liidus ning samas äh, vaadates, mida me islamofoobia ja antisemitismi raames näeme, Äh, hävitatakse surnuaedu, seda ei tohi äh, kindlasti mitte lubada. teiseks, kui meie Euroopa Liiduna äh, otsustame seaduste üle, näiteks sellised seadused, mis puudutavad asüülitaotluste menetlemist, siis loomulikult kehtivad need seadused kõigile, sellepärast et nendega on liitunud kõik liikmesriigid või Euroopa Liiduga liitumisega on nad olnud nõus nende seadustega siin ei ole mingisugune liikmesriiki erinevused olulised, vaid äh, liikmesriike tuleb kritiseerida, äh, kui nad ei pea kinni nendest reeglitest, ühistest reeglitest, asüülipakett kehtib kõigile. ja kolmandaks äh, tahaksin rääkida millestki, mis on meie tulevikutööks oluline, Louis Michel juba mainis seda, põhiseaduste riivet näeme me täna kõikides meie liikmesriikidega ja tõesti, nüüd on küll viimane aeg et me mõtleksime selle peale, kus Euroopa väärtuste liidus väärtusi äh, toetatakse ja kus neid riivatakse. ning kui äh, seadusi liikmesriikides ei rakendata, siis äh, on selle põhjuseks teatud liikmesriikideks ka poliitilise äh, tahte puudumine ja mitte, et meie seadused, mida me siin otsustame, oleks halvad tingimata seetõttu on selles raportis oluline ja tulevikus on ka oluline see, et see, mida meie äh, üksikute rahvaesindajatena peame tegema, on seadusmuutuste taustal alati näpuga näidata ja öelda, kus on vajakajäämised, sellepärast et äh, meie äh, ainult siis, kui me igapäevaselt seda teeme, on meil võimalik survestada ka liikmesriike nii, et nad äh, ka praktikas äh, täidaksid seda, mida nad teoreetiliselt on otsustanud, nimelt äh, Euroopa Liidu väärtuste ellukutsumine. mis on Niedermüller? proua, härra Niedermüller, palun. suur tänu, kaks lühidat märkust minu poolt eelkõnelejatele lisades tahan öelda, et sõnastus peab olema väga selge ja Birgit juba ütles, et kristli, kristlaste vastaste äh, liikumist ei ole parteide tasandil Euroopa Liidus, võib olla muidugi erinevates maailma osades seda, aga Euroopa Liidus seda ei ole ning me räägime siin põhiõigustest Euroopa Liidus. nii palju sellest. teiseks, kui me räägime illegaalsest äh, rändest, siis me peame nägema, et need inimesed on asüülitaotlejad, nad tulevad sõjapiirkondadest, need on inimesed, kes tahavad alustada uut elu Euroopas. ja nüüd öelda, et me peame need inimesed äh, vahi alla võtma, siis see on Euroopa põhiliste väärtuste riive Euroopa Liidus. ja meil on vaja ühte, ühtset äh, Euroopa-ülest asüülipoliitikat ja mitte nii äh, Eh, nagu me näeme, erinevates Euroopa Liidu riikides on praegu killustunud ja mõned lahendused on tõesti kohutavad, aitäh. Mrs. Eh, Mrs Lauristin. proua Lauristin, palun. Thank you very much uh.... suur tänu. ma tahaksin rõhutada, et siin öeldakse, et meil on vaja püsivaks seire menetluseks äh, äh, vajadus. läbi selle seire sekkutakse liikmesriikide asjadesse. Euroopa Nõukogus on olnud väga hea kogemus selles vallas, seal on seireorganid mis väga regulaarselt töötavad ilma igasuguste takistusteta, nad on dialoogis, dialoogis osapooltega, erinevate riikidega. Nad äh, uurivad välja konkreetsed äh, indikaatorid äh, ja kriteeriumid. kuna ma olen olnud äh, sellise organi liige juba kaksteist aastat, siis mul on selle kohta kogemus äh,. selline seire käib hoopis mõistvamal moel äh, ning riigipõhiselt on võimalik nende teemadega tegeleda. nii et ma kutsun üles, et ärge kartke seda riigipõhist seiret, see ei ole mingisugune repressiivne süsteem, tegemist on sellise mehhanismiga, mis võiks olla abiks paremale mõistmisele ja süüviti analüüsile ning kõikide liikmesriikidega saaks dialoogis neid asju analüüsida ja ma arvan, et parlamendi osa on siin äh, Äh, palju viljakam äh, ja mitte jätta lihtsalt seda küsimust administratiivseks, me võiksime ise ka olla sellesse kaasatud, aitäh. mis? suur tänu, härra Skipek. Thank you very much uh.... suur tänu. ka mina olen proua Ferrarale tema töö eest äh, tänulik ja tahan öelda, et ma austan inimõiguste põhimõtet. meie inimesed, meil on väärikus, mida ei saa ära võtta. inimõigused ei pea olema ainult äh, mingisuguste rühmade privileeg. ma ütlen seda sellepärast, et me peame samamoodi inimõigusi austama äh, mitte ainult äh, teatud ühiskonnagruppide puhul või et äh, mingid teatud sorti õigused on teatud gruppidele kuidagi ette nähtud, et äh, nad saaksid oma huve ellu viia. et kui me räägime inimõigustest, kas me siis ei peaks mitte rääkima ka nendest inimestest, kes on erivajadustega, äh, üksikemad, üksikisad, vanurid, töötud, töötud noored ma arvan, et me peame andma ka nendele inimestele hääle. ja samuti tahan ma öelda, et ka kristlasi kiusatakse taga. nii nagu minu Poola kolleeg seda ütles ja ükskõik kui palju me oma usus oleme üht meelt või mitte, ei saa me eitada, et kristlased on taga eh, kiusatud eh, rühm me oleme rääkinud siin juutide vastasusest ja moslemite vastasusest, aga mm, ka kristlaste vastasus kui selline on täiesti nähtav ka tänases Euroopas. nii et äh, mulle valmistavad muret ka teatud tendentsid meie kojas. me nägime täiskogul eelmisel nädalal Strasbourgis seda, kui me äh, rääkisime Keeniast Äh, mõnel oli arvamus, et inimesed surid sellepärast, nad surid. aga need tudengid surid äh, sellepärast, et nad usuvad äh, Jeesus Kristust. nii et ärgem pigistagem silmi kinni nende kristlaste eest, kes kannatavad tänases Euroopas. me tahame igal juhul ka teisi usukogukondi toetada, aga me tahame samas toetada usuvabadust nii et meil on vaja austada kodanike kultuurilisi ja äh, usulisi taustu. kui me räägime inimõigustest, siis ma tahaksin tuua esile ühe juhtumi Prantsusmaal, kus inimesi juba kiusatakse taga või vähemalt karistatakse. peresümboli eksponeerimise eest. uh,. Mrs King. proua Kinge, palun. Grazie, ringrazio. aitäh, ka mina tahaksin tänada proua Ferrarat tehtud töö eest, see annab meile võimaluse arutada ühte väga olulist teemat. mina olen nõus väga paljude sõnavõtjatega kes ütlesid, et meil oleks vaja iga-aastast seiresüsteemi äh, õiguste osas sest äh, väga sageli me mõtleme, et äh, me oleme immuunsed, et me oleme kuidagi väljaspool äh, seda proble-, probleemi, et mingisuguseid õigusrikkumisi meie suhtes ei kehti. nii et see on oluline just sel hetkel ja kui me seda teeme, Äh, mõtleme niimoodi, siis me jääme justkui väljapoole, niimoodi võib toimuda äh, väga palju jõhkraid tegusid, sest meie ise oleme kuidagi, äh, tegeleme hoopis mingite muude probleemidega, ei järgi seda, mis tegelikult toimub. nii et demokraatlikus riigis ei tohiks inimõiguste rikkumisi toimuda. kui see toimub, siis ei tohiks nad olla karistamatusega seotud. nii et me peame tegutsema, meil peab olema seiresüsteem ja mingi äh, jälgimise mehhanism, sest sellega on võimalik toetada demokraatiat ja me teame, et sellise instrumendi abil on võimalik edasi minna. ning kui me tahame, et teised liik-, riigid maailmas meiega ühineksid, siis sellise instrumendi kasutaja, ähm, kasutamine on äärmiselt kasulik, sest see innustab ka teisi ning äh, kahe tuhande kaheteistkümnendal aastal anti meile Nobeli preemia ja seetõttu me peame olema tähelepanelikud, peame jälgima seda, mis toimub, me ei tohiks demokraatia sõna äh, sabas lohiseda kui äh, kõikides valdkondades, nagu näiteks migratsiooniga, kodanikega seotud valdkonnades äh, ilmnevad äh, inimõiguste rikkumised, nii et selline demokraatia kontrolli instrument on väga oluline, ma olen nõus eelkõnelejatega, kes tahavad, et selline iga-aastane kontroll toimuks, aitäh. Thank you uh,, Mrs Ernst, would you like to intervene? kas on veel sõnasoovijaid? jaa, um, jaa, vielen Dank suur tänu. tahan öelda väga selgelt, et need, kes ütlevad, et Euroopa Liidus on kristlaste tagakiusamine, siis see ähm, teeb väiksemaks kristlaste äh, piinad äh, teistes äh, maailma osades. me peame igal juhul uurima kõikide nende tegevust, kes ükskõik kelle pühakodasid või surnuaedu rüüstab aga kui me nüüd räägime siin, et kristlasi süstemaatiliselt taga kiusatakse, pidevalt nende inimõigusi rikutakse, seda küll ei saa öelda. ja mul oleks hea meel, kui need, kes nüüd niimoodi kristlaste eest võitlevad ja loomulikult võib seda teha, nad oleksid kaasatud ka sellesse, et paljud kristlased, kes on pagulaslaagrites Iraagis ja äh, Süürias ja mujal, et nad neid aitaksid ja toetaksid ja rahu leitakse ainult siis, kui sunniidid eh, ja teised eh, usugrupid omavahel eh, lepituse leiavad, nii nagu Ira-, Iraagis on öeldud, nii et ärgem nüüd õhutagem ja olgem tagasihoidlikud nende sõnastustega, palun, see oleks mulle tähtis. okei okay,, las aitäh, viimane kõneleja on härra Juurek. ja, pani przewodnicząca chce aitäh, äh, proua esinaine. ma tahaksin teha siin ühe väikese paranduse. vastavalt äh, kodukorrale härra Skripert ega teised siin ei rääkinud kristlaste tagakiusamisest, kui me räägime antisemiitli, semiitlikust äh, käitumisest või islamivastasusest siin resolutsioonis, siis äh, me ju ei ütle, et liikmesriikides kiusatakse juute või äh, moslemeid taga, me lihtsalt räägime, et on sellised vaenulikud tunded võib-olla sellepärast, et meil on väga palju kogemust oma liikmesriigis sallimatusega, kui meil oli kollaboristlik režiim, ma Mm, tahaksin paluda proua esinaiselt, et ta, et sellistele avaldustele tuleks ametlikult äh, protesteerida. kui räägitakse siin moslemite või äh, juutide surnuaedade profaneerimisest, siis ei tohiks sellesse suhtuda kui tavalisse vandalismi, need on vihateod, vihakuriteod ja ma ei räägi siin teist äh, proua, vaid äh, eelkõnelejast. nii et me peame olema kindlad, et me saame kõiki vihategude ja vandalismi eest äh, kaitsta. ja me oleme kohustatud tegutsema vastavalt tegelikkusele, Euroopa solidaarsus ja Euroopa rahu, mis on kesvad, me peame viha vastu võitlema selline on õige Euroopa ja mitte ainult selline Euroopa, mis on üles ehitatud ideoloogiatele, mis ei julge vastu hakata, aitäh. aitäh räägin ungari keeles, ütleb kõneleja. aitäh, ma tahaksin tänada selle e, raporti eest. E, põhiõiguste teema on äärmiselt oluline teema meie arvates, sellele tuleb valgust heita, eriti selles osas, mis puudutab põhiõigusi. ning ma tahaksin meelde tuletada, et oma emakeele kasutamine on kõigi põhiõigus ja seda peaksid kõik ka vähemustesse kuulujad saama kasutada. ja selle valguses on minu arvates äärmiselt oluline, et kõik vähemused oma hääle kuuldavale tooksid ka siis, kui tegemist on nende õigustega ja nad peaksid seda tegema ka palju laiemas raamistikus kogu ühiskonnas. mina leian, et see kehtib mitte ainult põhiõiguste puhul, vaid ka multikultuursuse äh, kaitsmise puhul kogu Euroopas ja tahaksin rõhutada veel ühte aspekti. see on oluline nii Euroopa Liidus, aga me peame vaatama ka, mis on meie naaberriikide poliitikad ja samuti kandidaatriikide poliitikad, kes tahavad liituda Euroopa Liiduga. peame vaatama, kas seal ka kaitstakse põhiõigusi ja inimõigusi, aitäh! okei okay.. aitäh! nüüd on siis kõik sõna saanud ja komisjon ma tahaksin teada, kas äh, teist keegi soovib sõna? on teil midagi öelda komisjoni poolt? No. Okay. There... ei ole. ei ole. <laughs> I... nii et lõpetuseks äh, ma tahaksin paluda proua Ferrarat sõna võtta. aitäh, proua esinaine. kõigepealt äh, ka mina avaldan kaastunnet äh, kolleeg Vosenbergile ja ma paluksin, et äh, kolleeg ka minu poolt kaastunde avaldused talle saadaksid. ma tahaksin tänada kõiki variraportööre väga väärtusliku töö eest, heade sõnavõttude eest, tänan teid toe eest ja ma tahaksin mõistagi tänada kõiki kolleege, kes sõna võtsid täna. mis siis siit äh, välja tuli, mis oli kõige olulisem? Euroopa Parlament ja üldisemalt Euroopa Liit, nii oleks isegi parem öelda, peaks olema proaktiivsem. me peame kaitsma põhiõigusi ja peame välja pakkuma võimalikke äh, vahendeid ja tegu, tegevusi ja ma leian, et me kõik oleme kindlasti nõus, et meil on vaja sellist pidevat äh, järelevalvet, seda tõid välja päris paljud, see ei ole sekkumine. see ei ole see, et me näitame kellelegi näpuga ja ütleme, et ta on süüdlane vaid pigem on tegemist teadlikkusega, me peame rohkem teadlikumad olema sellest, milline olukord liikmesriikides valitseb ja peame mõistma, kas ja kuidas äh, sekkuda selleks, et olukorda parandada, selleks, et äh, kaitsta põhiõigusi, mis meil peavad olema tagatud ja kuidas siis ka karistada rikkumisi. uute mehhanismide kasutusele võtmine, mõistagi, me peame kasutama ära olemasolevaid mehhanisme, aga sel hetkel, kui me mõistame, et need instrumendid, mis meie käsutuses on, pole piisavad või ei ole vastavad, aja, asjakohased siis kindlasti on äärmiselt kasulik ja asjakohane uusi mehhanisme luua. mõistagi tuleb kinni pidada lähimuse põhimõttest, me ei taha minna kaugemale, me ei taha kuidagi rikkuda liikmesriikide äh, õigust lähimuse põhimõte on kindlasti äh, see põhimõte, mida tuleks järgida, aga seda, sellest kinni pidades on võimalik luua selliseid mehhanisme, mille abil järgida liikmesriike iga-aastaselt, millega me tagaksime põhiõiguste parema kaitste, kaitse. ning äh, kolleeg, kes rääkis siin võitlusest, ka proua Genge rääkis sellest, võitlus ükskõiksuse vastu. me peame alati olema väga tähelepanelikud ja peame olema valvsad, sest ainult niimoodi saame me tagada kõrgetasemelise põhiõiguste kaitse. mis puudutab nüüd rändepoliitikat, siis ma tahaksin rõhutada, et me räägime raportist, mis räägib põhiõiguste kaitsest nagu me kindlasti teame, siis komisjonis on juba käivitunud üks teine strateegiline raport, mis puudutab Vahemerel toimuvat ja võttes kõike seda põhiõiguste raporti konteksti arvesse võttes, siis selles põhiõiguste raportis räägitaksegi sellest, et põhiõigused kuuluvad kõigile, ei ole mitte mingisugust kategooriat, mille puhul Äh, ei tohiks seda teha ja see kehtib siis ka äh, asüüli taotlejate puhul. me ei räägi siin liikmesriikide pädevusest siin selles raportis. toome välja sellised soovitused äh, mille abil kõik liikmesriigid äh, saaksid oma siseriiklikus õiguses sisse viia need sätmed, sätted, mille abil varjupaigu taotlejate õigused äh, tagatakse. see ei tähenda, et neile antakse mingeid suuremaid õigusi, vaid lihtsalt, äh, või mingeid hüvitisi, neile lihtsalt nende elementaarsed õigused on tagatud sellega, mis puudutab religioonide vahelist konflikti. raportis on see välja toodud ja selle kohta on välja toodud ka väga palju muudatusettepanekuid, seal räägitakse äh, islamivastasest käitumisest, islamofoobiast ja samuti ka afrofoobiast. Euroopa Liidus paraku on selliseid, äh, sellist käitumist, millega rigutakse äh, põhiõigusi, siis õigust usutunnistusele ja nii edasi. aga siis religiooni ja usutunnistuse õigus peab olema tagatud kõikides liikmesriikides. nüüd lähevad tööd edasi. meie ees on äh, ülesanne jõuda kompromissile kõikide nende muudatusettepanekute osas, aga ma leian, et kui me läheme edasi samasuguses koostöövaimus, mis meil praegu olemas on, suudame me kindlasti heade tulemusteni jõuda, aitäh kõigile! okei okay.. aitäh, proua Ferreira! tahaksin nüüd öelda, et variraportööride koosolek toimub järgmisel täiskogul Strasbourgis ja hääletamine libe komisjonis pidi alguses olema neljandal juunil, aga see lükatakse edasi kahekümne viiendale juunile. siia all siis toimub üks lisakoosolek libe komisjonile. järgmine päevakorrapunkt on äärmiselt oluline Euroopa Komisjoni ja proua Michu seisukoht. see on välja kuulutatud äh, pool viis ja nüüd on siis meie koosolek peatatud kuni kella poole viieni. kohtume siis uuesti, aitäh!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

okei okay,, dear colleagues we.... niisiis, kallid kolleegid. Läheme edasi punkti juurde kakskümmend kaks A päevakorras. tegemist on arvamuste vahetusega pärast seda, kui esimeste konverents äh, kolmekümnendal aprillil langetas otsuse selle kohta, et mis saab siis, kui mõni liikmesriik Euroopa Liidu liikmesriik toob sisse surmanuhtluse uuesti, et millised on võimalikud tagajärjed ja mis on selle liikmesriigi staatus ja ja õigused. kolmekümnendal aprillil fraktsiooni esimeste konverentsis otsustas selle asja saata libe komisjonile aruteluks äh, enne järgmist, kolmeteistkümnendal mail toimuvat konverents, esimeste konverentsi. annaksin nüüd sõna proua Michule esialgseks äh, seisukohaks võtuks ja siis saavad sõna kolleegid. suur tänu, tere pärastlõunat! tahaksin tänada teid selle arvamuste vahetuse eest täna sellel olulisel teemal. president Juncker ja esimene asepresident Timmermans ähm, on juba välja öelnud selgelt oma seisukohad selles küsimuses, tegid seda eelmisel nädalal. artikkel kaks Euroopa põhiõiguste hartas keelab selle, et äh, mõni inimene mõistetakse surma või äh, viiakse surmanuhtlus läbi ja Euroopa Kohus on selgelt öelnud, et surmanuhtlus läheb vastuollu Euroopa Inimõiguste konventsiooniga. surmanuhtluse keelustamine on tingimus, mille li-, riigid peavad täitma enne seda, kui neist saab Strasbourgi Euroopa Nõukogu või Euroopa Liidu liikmesriik fraktsiooni esimeeste konverents, nagu ma aru saan, palus teil vastata küsimusele, mille te just äh, tõstatasite siin alguses. mis puudutab komisjoni seisukohta, siis ei ole äh, kõhklustki, et äh, surmanuhtluse taas sissetoomine läheks vastuollu Euroopa Liidu põhiväärtustega kui surmanuhtluse peaks taas juurutama mõni liikmesriik, sisse, seega viiks artikkel seitse rakendamisele, artikkel seitse aluslepingust. artikkel seitse mehhanism aluslepingus puudutab väärtusi, mis on sees artiklis kaks, puudutavad inimväärikust ja inimelu austamist. artikkel seitse näeb ette, et on võimalik mõne liikmesriigi puhul äh, peatada teatud liikmesriigi õigused, äh, nii nagu need on ette nähtud aluslepingus, sealhulgas võib ära võtta ka selle liikmesriigi valitsuse esindajalt hääleõiguse nõukogus. nagu te teate, aluslepingud ei näe ette liikmesuse peatamist või äravõtmist Euroopa Liidu liikmesriikide puhul, aga seesama artikkel seitse 7 näeb ette väga kaugele ulatuva sanktsioonimehhanismi, mille eesmärgiks on just nimelt konkreetselt tagada artiklis kaks toodud äh, põhiväärtuste täitmise. mis nüüd puudutab konkreetsemalt olukorda Ungaris, siis ma teeksin järgnevad märkused. president Juncker ütles eelmisel nädalal, et härra Orban peaks kohaselt, koheselt selgitama, et äh, tema eesmärgiks ei ole surmanuhtluse taaskehtestamine kui see aga peaks olema tema soov ja ma tsiteerin nüüd president Junckerit, siis see oleks viga. komisjon äh, on vahepeal mõistnud, et äh, Ungari valitsusel ei ole plaanis astuda samme surmanuhtluse taaskehtestamiseks ja et peaminister Orban on kinnitanud president Schulzile, et Ungari valitsus peab kinni ja austab kõiki Euroopa Liidu aluslepinguid ja seadusandluse kogu. ma viitan siin president Schulzi eelmisel nädalal välja saadetud pressiteatele. aga kui Ungari valitsus peaks astuma samme äh, surmanutluse taaskehtestamiseks, siis, ja ma rõhutan, on komisjon valmis koheselt kasutama oma kasutuses olevaid vahendeid selleks, et tagada, et Ungar äh, riik või ükskõik mõni teine liikmesriik peaks kinni Euroopa Liidu seadusandluse sätetest ja et austab Euroopa Liidu põhiväärtuseid, nii nagu need on kirjas artiklis kaks. kui nad sellise sammu astuksid, siis mindaks sellega konkreetselt vastu Euroopa Liidu väärtustele, aitäh! suur tänu, proua Michu! kõigepealt saavad sõna koordinaatorid ja proua Sippel. suur tänu, esinaine. ja ma tahaksin ka äh, tänada proua Michaud tema ettekande eest. ma ei oleks ka midagi muud talt oodanud veidi aega tagasi saime me eh, Rahvapartei fraktsioonilt Ungarist eh, e-kirja, mis viitab sellele, et loomulikult eh, surmanuhtlusalane debatt riigis ei tähenda seda, et surmanuhtlust jälle kasutama hakatakse. no kuidas ma pean nüüd diplomaatiliselt ütlema härra Orban ja tema valitsus mängivad siin tulega, sellepärast et äh, mis äh, mõtet on pidada äh, debatti surmanuhtluse taaskehtestamise üle Euroopa riigis, kui ei ole plaani seda rakendada, mis selle taga võib olla paremal määral see, et püütakse mingisugust meelsust luua või rahva meelsust testida selles, sellistest tingimustest leiab ikka üht, ühte koma teist kodanikku, kes oleks surmanuhtluse poolt. nii et äh, miks siis üldse tekitada selline suur torm veeklaasis, kui äh, surmanuhtlust ei plaanigi keegi kasutusele uuesti võtta ja see, mida proua Michu praegu ütles, täiesti selgelt äh, on ilma igasuguse kahtluseta. tahaksin siin aga öelda veel ühte asja, isegi kui esimeste konverents ei otsustanud, et me peame sellega tegelema. nimelt eelmise nädala täiskogul rääkisime me härra Orbani sõbralikust äh, referendumist ja härra Weber ütles, et äh, suurepärane, et kaasatakse kodanikke, jah aga see küsitlus ei ole mingisugune Äh, neutraalne äh, asi, vaid seal manipuleeritakse inimesi, jumal, ja juba pealkiri, konsultatsioon, mis puudutab immigra-, immigratsiooni, et juba äh, seal pealkirjas kaks asja kokku panna, et sisseränne ja terrorism on omavahel seotud fenomenid, Äh, ja kui te vaatate neid küsimusi, siis seal räägitakse ainult negatiivsest ning äh, suund selle poole, mida Orban ja tema äh, valitsus juba praegu arutavad, sisserännanute vahistamine ja kinnipidamine, selline referendum üleüldse Euroopas on täiesti aktsepteerimatu. okei okay,, mis siis? proua Hoolmeier Zunächst einmal bin ich über die in dem Fall ärge äh, saage valesti aru, aga äh, mind hämmastab selline emotsionaalne sõnavõtt äh, arutelusid selle üle peetakse ikka ja jälle, kui äh, raskeid kuritegusid äh, sooritatakse Äh, selle üle ikka arutatakse, Ungari valitsus ei öelnud, et äh, nad surmanuhtluse taaskehtestamist kaaluvad või äh, seadusandluses kuidagi vastavaid muudatusi tahavad muuta. me saame sellest aru ilmselt kõik ühiselt, sest mitte keegi ju surmanuhtlust Euroopas mingil moel taaskehtestatud näha ei taha noh, see on juba avalikult öeldud ka välja justiitsministri poolt ning ka valitsusjuhi enda poolt. ja samuti ka äh, valitsuse pressiesindaja poolt, nii et siin ei ole vaja pikalt midagi rääkida. Äh, muidugi üllatav on nüüd siin ka see, et äh, paar teemat on siia kaasatud veel, kus ma kainelt soovitaksin, et palun teatud valdkondades me peaksime mõtlema, et kuidas teatud valdkondades äh, populistid, populistid püüavad äh, immigratsiooni teemat äh, väga raskesse arutelu konteksti seada, aga see ei ole mitte see koht ja võimalus selleks. mõtlen Tšehhi naabritele, kus sotsiaaldemokraatlik siseminister ütles, et esimene asüülitaotleja, kui tuleb, siis korraldatakse kohe referendum, kas teda on tahetud riiki või mitte me peaksime küsima ükskõik, kes, kus on valitsuses, siis äh, rändedebatt teatud kommunisti, postkommunistlikes riikides on raske, kui ma mõtlen Poola peale, et paremäärmuslased äh, tegelevad immigratsiooniküsimusega intensiivselt ja püüavad äh, valitsusel ning, valitsuse ning ka opositsiooniliikmete juures populistlikult äh, te, neid teemasid tõstatada ja ka rahvast üles kütta, siis me peaksime väga kainelt nendel teemadel rääkida. Ungari juures ma paneksin ette, et arvestades, et üks märkus väga selgelt on tekkinud vales kontekstis, surmanuhtlus ei tule Rahvapartei jaoks kõne alla üldse, ka Ungari valitsuse jaoks mitte, nii et jumal tänatud, peab ütlema, on see diskussioon sellega meie jaoks lõppenud ja oleks hea, kui seda korrataks üle, ükskõik millistes tingimustes me selle üle mõtleme, aitäh. Thank you and uh, now miss, uh, Mr. Ahala who is replacing uh, Mr. Kirchhoff. Thank you. Uh, suur tänu uh, proua esimees, härra Orban ja Ungari valitsus on väga selgelt öelnud, et nad ei kavatse tuua sisse surmanuhtlust ja seega ma viitan sellele, mida ütles proua Sippel, mis mõtet on üldse rääkida siin taolise sammu tagajärgedest. aga me peame siiski leppima tõsiasjaga, et on osa eurooplasi ja see on üsna suur osa, kes ei ole kategooriliselt surmanuhtluse vastu. ja seega see teema, nagu ka kõik teised teemad, peavad olema avatud aruteludeks. ja seda parlamenti kasutatakse siin pidevalt selleks, et rünnata ühe liikmesriigi demokraatlikult ametisse valitud äh, valitsust ikka ja jälle kuuleb seda, et Orban ja tema valitsus rikuvad Euroopa ühtlaseid väärtuseid, aga tekib küsimus, et kes need Euroopa väärtused paika paneb? kes otsustab, millised väärtused on euroopalikud ja millised mitte? mulle tundub, et kui vasakpoolsed ja liberaalid ütlevad, et Euroopa väärtustest nad räägivad, siis nad räägivad tegelikult oma programmist, millega sugugi kõik eurooplased ei ole nõus nagu ma ütlesin, Ungari valitsus on ametisse valitud Ungari rahva poolt äh, ja seega äh, peegeldab Ungari väärtuseid ja kuivõrd Ungari on osa Euroopast, siis ma eeldan, et need väärtused ongi Euroopa väärtused, aitäh! suur tänu, proua Intvelt. suur tänu. ma ei peagi äh, hakkama siin rääkima palju surmanuhtlusest ja härra Orbani avaldustest, minu jaoks on surmanuhtlus barbaarne keskaegne praktika. igal pool maailmas on see nii ja Euroopa Liidus seal kohta ei ole. aga me ei peagi sellest rääkima, sest me kõik teame, et härra Orban teeb selliseid provokatiivseid avaldusi, näitab tegelikult keskmist sõrme Euroopa väärtustele ja tema teab äh, väga hästi, et äh, see ei tähenda seda, et surmanuhtlus seal kehtestatakse, aga põhjus, miks me tahame sellest asjast rääkida, on see küsitlus, mis on laiali saadetud ma tsiteerin siit sellelt lehelt. volinik Timmermansi blogis on kirjas, avalik konsultatsioon on hea asi, aga avalikkusega konsulteerimine, mille aluseks on erapoolikud, segadusse ajavad või isegi äh, väärargumentidega küsitlused ei ole õiglane alus taoliste poliitikate kujundamiseks. lugege härra Timmermanni, Timmermansi blogi tema ilmselt ütles, et äh, see on Euroopa Komisjoni ametlik seisukoht. kui see tõesti nii on ja küsin ma siis äh, proua Michult sellega seoses, et kui Euroopa Komisjon nii arvab, siis millal komisjon kavatseb midagi ette võtta? kas härra Timmermans äh, seda blogi ainult kasutab suurte sõnade tegemiseks või ta kasutab äh, või juhib asju läbi blogi või ta kavatseb kasutada vahendeid, et kaitsta Euroopa Liidu põhiväärtusi, nii nagu nõuavad temalt põhi, aluslepingud, sellest ta palka saab nii et mida ta kavatseb teha? järgmine küsimus Rahvaparteile, sest et ma toetan seda, mida ütles proua Hoolmeier, ma olen väga tänulik nende sõnade eest ja ma olen täiesti nõus ka sellega, et populismi näeme me igal pool, see ei ole ühe poliitilise erakonna monopol, aga jah, sellist asja tehakse igal pool, populiste on ka minu koduriigis. aga palun, Rahvapartei, vastake mulle kui kaugele peab siis härra Orban nüüd veel minema, enne kui ta lõpuks ütleb, et lõpuks enam ei esinda Rahvapartei väärtusi ja ta ei saa enam kuuluda meie poliitilisse perekonda. ma ei ole Rahvapartei liige, aga te saadate sõnumi sellega ju ka ülejäänud maailmale ja tegelikult on kaalul Euroopa väärtuste usaldusväärsus, mida me kõik ütleme, et me kaitseme nii et ma arvan, et me kõik, sealhulgas ka Rahvapartei, peaks saatma välja signaali, et need mõtted, aga ka selline praktika, ega tegemist ei ole Orbani seisukohaga, see on valitsuse poliitika, valitsuse poliitika. kas Rahvapartei kavatseb seda jätkuvalt sallida? härra Ernst, proua Ernst. Wenn ich nochmal fragen. Ich dachte, ich schaffe es nicht. Okay. Ähm, ich will vielleicht tahaksin öelda kahte asja. esiteks, eile Iraani delegatsioon äh, Iraani parlamendist, äh, Teheranist oli siin visiidil ja me selgitasime neile, miks me oleme surmanuhtluse vastased äh, ning millised põhjused on selleks, et me ütleme, et inimese õigus elule on tsivilisatsiooni inkarnatsiooniks siin ja kui me nüüd ütleme, et me võiksime selle üle rääkida, ei ole ju nii hullu midagi siin, võiksime ju kõikide asjade üle debatti pidada maailmas, siis saadame signaali välja, mida meil vaja ei ole. Äh, meediavabaduse eest võiks Ungaris pigem seista, mis oleks väga hea, võtaksime seda positiivselt vastu ja tahan öelda veel, et kui asjad niimoodi edasi lähevad ja need signaalid just tulevad sellelt, sellest riigist pidevalt, mis on väga Äh, halb, see näitab, et äh, põhiõiguste hartast liigutakse eemale äh, ja õigusriigi omadest samuti, kui kaalutakse selliseid küsimusi, siis nii lähebki. seda me ei tohi lubada ja sellepärast igat juhtumit, ükskõik kas Tšehhi Vabariik, Ungari või muud riigid, me võime kritiseerida igat neist riikidest ja ka meie oma koduriiki, kui see on asjakohane kui me aga seda ei tee, ei kritiseeri, siis oleks see väga suur viga ja äh, nii jõuavad asjad äh, libe komisjoni ette parlamenti ja me peame igalt, igal juhul omalt poolt signaali saatma. mis siis Argentiini? proua Sargentini, palun. suur tänu. Ungaris äh, kui nüüd hakatakse rääkima surmanuhtlusest, siis äh, õhustikku seal ei klaari, kui ütled selle peale, et ei, aitäh, ma tahtsin lihtsalt siin äh, äh, Kaaruse kujul rääkida sellest asjast, et ärge pange tähele, nüüd on kõik jälle normaalne ja ei piisa sellest, kui ütleb valitsuse kõneisik, et me ei kavatse surmanuhtlust taas kehtestada, see õhustik on juba loodud ja enam seda, sellest lahti ei saa mul on väga hea meel, et ma ei pea Fideszi siin kojas kaitsma fraktsioonina ja ma ei pea ütlema, et me hindame kõrgelt Viktor Orbani sõnavõtu selgusest, ma ei taha rääkida surmanuhtlusest, ma tahan hoopis rääkida rände konsultatsiooniprotsessist ja ma tahaksin, et midagi ka ütleks komisjoni esindaja selle kohta, sest seda tahtis ju tegelikult meie koda, mitte et ainult rääkida surmanuhtlusest, vaid et rääkida ka äh, sellest teemast, see öeldi selgelt välja. ja me ütlesime ja seda ütles ka, ütlesime ka Schultzile, et me ei taha rääkida mitte ainult surmanuhtlusest selle debati jooksul. see oli selgelt välja öeldud. ma äh, räägin enam-vähem sama juttu kui kolleegid, et ei piisa sellest, kui äh, Eh, põhiõigustest vastutav volinik eh, oma Facebooki lehel, oma blogis eh, avaldab oma isiklikku seisukohta arutelu kohta Ungaris rände teemadel. mina arvan, et siin peaks meie õigusriigi mehhanism käivituma. asi ei ole ju ainult selles, et need küsimused, mis siin selle konsultatsiooni puhul on esitatud, on äh, Äh, teatud tulemuseni viivad ja on suunavad küsimused, kus siin äh, võrreldakse terroriste sisserännanutega, vaid äh, asi on ka selles, et siin pakutakse välja poliitikaid, mis ei vasta Euroopa poliitikatele. kui te näete, et karmima rändepoliitika vastandudes selle poliitika pro-, Brüsseli poliitikale või kui te ütlete, et te tahate, et sisserännanud, kes tulevad üle Ungari piiri äh, ebaseaduslikult, et neid oleks võimalik lihtsamini tagasi saata, siis te ju eemaldute meie ühtsest varjupaiga äh, ja rändepoliitikast, äh, millega ilmselt äh, selle sammuga ka tehtaks üldse Ungarisse saabumine ebaseaduslikuks. ka siin tuleb õigusregimenism käivitada. ja ausalt öeldes haiget teeb ka see, et äh, Ungaris oli rohkem hiinlasi, kes sai endale osta viimastel aastatel passi, kui neid inimesi, kes sai äh, pagulaste staatuse Ungaris. haiget teeb ka see, et see konsultatsiooniprotsess maksab rohkem raha, kui, kui kulutatakse praegu sisserännanute toetamiseks Ungaris. põhjuseid on palju, miks juurdlus käivitada ja ma arvan, et mingisugune Facebookis ajaveebis öeldud seisukoht äh, Äh, piisaks ja minu meelest äh, härra Timmermans on sellega näidanud seda, et ta ei saa aru, kui tõsine see teema on. suur tänu, proua Kall on palunud veel protseduuriliseks märkuseks sõna, mikrofon palun. Mm, proua esinejana, mis täna siiski päevakorras on täpselt? nii palju, kui mina tean, siis on päevakorras järgmine punkt, kus viidatakse kolmekümnenda aprilli fraktsiooni esimeste konverentsi otsusele selle kohta, millised on võimalikud mõjud, sealhulgas liikmesriigi õigused ja staatus, juhul kui äh, liikmesriik äh, surmanuhtluse kehtestab riigis, nii et millest me räägime, kas on äh, vahetatud ära päevakorrapunkt või? kas on tegelikult päevakorrapunkt olukord Ungaris või siiski see, mis siin päevakorras on kirjas, see on väga oluline selgitus ja kui on ikkagi nii, et äh, päevakorrapunkt on see, mis on kirjas kakskümmend kaks A all, siis jääme asja juurde. täna ei pidanud me rääkima Ungariga, seda ei pal-, Ungarist seda ei palunud meilt fraktsiooni esimeeste konverents, aitäh. Point of order proua Innenfeld, äh, protseduuriline küsimus. mina ei vastuta päevakorra eest, ma lihtsalt selgitan, et ega me ei tahtnud surmanuhtlusest äh, arutelu tegelikult, äh, sellest ma rääkisin. me tahtsime arutelu selle küsimustiku kohta ja ma olen proua Kalliga nõus, et väga kahju on sellest, et alati me ühest riigist peame rääkima, aga just sellepärast ongi meil vaja seiramehhanismi, mis võtaks seire alla kõik liikmesriigid, sest siis me ei räägiks iga kord ühest üksikust riigist, aitäh. Yep. Uh, maybe I will loen teile ette võib-olla selle kirja, mille Martin Schulz, Euroopa Parlamendi president, äh, saatis äh, meie komisjoni esimehele, tõlkidel seda kirja ei ole. austatud härra esimees, kallis Claude, kirjutan teile teavitamaks, et tänane fraktsiooni esimene konverents otsustas järgmise küsimuse edastada libekomisjonile järgmisel nädalal arutamiseks, selleks et fraktsiooni esimeste konverents saaks äh, asjaga tegeleda oma järgmisel kohtumisel. arvestades äh, kõiki rakendavaid sätteid, sealhulgas äh, Euroopa Liidu aluslepingu peatüki üks ja artiklit kaks põhiõiguste hartas ja protokoll kuus ja kolmteist punkt, eh, mis on lisatud Euroopa Inimõiguste konventsioonile, mis oleksid võimalikud mõjud, sealhulgas liikmesriigi õigustele ja staatusele Euroopa Liidu liikmesriigina, kui liikmesriik otsustaks eh, taaskehtestada surmanuhtluse? see tähendab seda, et Ungarit siin ei mainita. aga proua Ferrara, teil on sõna aitäh, proua esinaine. ma kujutan ette, et äh, mis siis, et äh, siin otseselt ei viidata Ungarile, on täiesti vältimatu, et me natukene viitame siin Orbani sõnadele, sest need sõnad on meid kõiki šokeerinud. meid kõiki ja seetõttu on äärmiselt oluline sellest rääkida pärast seda, kui me oleme arutanud ka Euroopa Liidu põhiõiguste alast raportit nii et äh, kahe tuhande viieteistkümnendal aastal on täiesti võimatu, et me räägime võimalikust surmanuhtluse taastamisest Euroopa Liidu liikmesriigis. see oleks väga suur samm tagasi, kui nüüd üks liikmes, mida teeks siis see üks liikmesriik ja Urban, Orban selgitas, et ta ei tahtnud tegelikult taastada surmanuhtlust, vähemalt selline mulje jääb praegu, kui me loeme neid artikleid, mis ajakirjanduses on avaldatud. vastab tõele, et Euroopa Liit saab oma õigusnorme muuta, võttes arvatesse seda, et kui näiteks mõned liikmesriikide kodanikud arvavad, et surmanuhtlus on vajalik ja sellist võimalust tuleb ette näha ja seetõttu tuleb ütelda, et õigus elule on põhiõigusi, mis on paika pandud Euroopa Liidu põhiõiguste hartas ja seetõttu ei ole seda võimalik kahtluse alla seada. nüüd, mis puudutab seda küsimustikku, siis mina tahaksin ka sellest natukene rääkida nagu kolleegid enne juba ütlesid, on erakordne või enneolematu see, kuidas sisseränne seotakse terrorismiga. vabandust, et ma teen praegu sõnademängu, aga tegemist on psühholoogilise terrorismiga nende kodanike suhtes, kellele see küsimustik eh, antakse, sest seal seotakse terroristlikud eh, rünnakud Ungari kodanike vaesumisega ning eh, tegemist on siis sellega, et Euroopa Liidul oleksid justkui liiga lahked eh, eeskirjad ja soovitakse teada, kas tahetakse rangemaid õigusnorme. me räägime Euroopa Liidus põhiõigusest, mis on varjupaiga taotlejatel, demokraatiast, solidaarsusest ning kõik sellelaadsed küsimustikud ja küsimused on sellised, mida tuleks tõrjuda palju tugevamalt, samuti äh, Äh, tagasisaatmine ebaseadusliku riiki sisenemise puhul, meie oleme öelnud, et ebaseaduslik sisseränne ei ole kuritegevuslik äh, akt, vaid see tähendab lihtsalt seda, et sisserändajal ei ole lihtsalt muid võimalusi ellu jääda ja me ei saa sellist äh, tegu, sisserännet, piiri ületamist teiste ohtlike kuritegudega seostada räägitakse sellest, et Euroopa Liit peab surmanuhtluse osas väga selge sõnumi välja laskma ja samuti ka terrorismi ja sisserände seostamise, sellise kahetsusväärse seostamise kohta, aitäh. suur tänu. härra Engel, palun järgmisena. proua esimees, ma loodan, et nüüd keegi ei tõstata protseduurilist küsimust minu enda fraktsioonist minu vastu ma olen ausalt natukene jahmatunud sellest, et äh, selge on see, et me üritame neutraalset arutelu siin pidada, äh, selles mõttes, et me ei taha rääkida ühestki liikmesriigist konkreetselt, aga tegelikult me seda teha ju ei saa, sest et see punkt, millest me räägime, on esile kerkinud lihtsalt sellepärast, et iga kord on põhjuseks üks ja seesama mees ja kahjuks äh, iga kord üks ja seesama valitsus, kes meile annavad põhjuse sellest rääkida. see mulle mingisugust meelehead ei tee Äh, ja ma ei saa sellest ka mitte mingisugust rahuldust, et see nii on ja ausalt öeldes ma ei taha sellest äh, õhust, ma ei tunne sellest õhustikust mingisugust rõõmu, aga mul on selline tunne, et pärast Hispaanias, Kreekas ja Portugalis lõppenud äh, diktaatorlusi pole ükski Äh, riigijuht Lääne-Euroopas vihjanudki sellele, et äh, surmanuhtlus tuleb tagasi, uuesti kehtestada, isegi kui ta need sõnad tagasi võttis, ta võtab alati oma sõnad tagasi. Äh, lihtsalt sellepärast, et keegi talle annab märku, et kuule, Viktor, nüüd läksid küll natukene liiale. mul ei ole ka mingisugust infot selle kohta, et mõni Lääne-Euroopa riigijuht oleks aastast kaks tuhat neli pärast seda, kui enamus äh, Ida- ja Kesk-Euroopa riike liitusid Euroopa Liiduga, oleksid rääkinud äh, surmanutuse taaskehtestamisest alati üks ja seesama mees, alati üks ja seesama lugu. ja kui keegi neid kordaks, äh, siis ilmselt ma sama vaenulikult ja nördinult reageeriksin aga mu probleem selles, selles, et ma olen nördinud kogu aeg ühe ja sama riigimehe partei ja fenomeni pärast ja see rändluse küsimustik, proua esinaine, tegelikult põhimõtteliselt kuigi kaudselt tegeleb sama asjaga. jälle proovitakse, et kui kaugele siis annab minna. ma ei ole näinud mitte kusagil Euroopa mandril teist kes oleks nii selgelt vihjanud sellele, et on mingisugune eh, otse Äh, joon terrorismist äh, sisserändele ja riigi äh, kindluse kaitsmist, rahalaeka kaitsmist võõrmaalaste vastu, tulnukate vastu ja tegemist on ametliku tõlkega Ungari valitsuse mm, veebileheküljed, nii et nad ei saa süüdistada isegi meid valetõlkes seekord. Öeldakse, et me peaksime selle raha jätma Ungari tulevastele põlvedele parem ausalt öeldes see, selline asi šokeerib mind. mina olen pärit riigist kus, kus nelikümmend seitse protsenti äh, rahvastikust on sisse rännanud, äh, võib-olla minul on natukene teistsugune lähenemine sellele küsimusele, aga mulle see asi ei meeldi. ja veel üks asi, ja üks asi, mis mulle eriti ei meeldi, on see, et minult eeldatakse kuidagi Rahvapartei fraktsiooni liikmena, et ma olen kas vait või kaitsen. ma olen äh, sama nördinud, röögatult nördinud kui äh, paljud teised siin ja erinevalt Soome kolleegist ei äh, näe ma siin võimalust või vajadust selleks, et hakata rääkima Euroopa väärtustest, Euroopa põhiväärtus on kirjas. aastal kaks tuhat neli mitte keegi, kes liitus toona äh, liikmesriigiga, ei oleks saanud teha sedasama viga, mida tegi, tuleb välja proua Thatcher, äh, kes väitis, et äh, kuidagi peteti ja britte ja, ja kuidagi meid, neid lollitati, et räägiti majandusliidust ja nemad tegid vea ja tulidki majandusliitu. kõik, kes kahe tuhande neljandal või pärast seda teavad täpselt, millise liiduga nad liitusid ma olen näinud väga palju inimesi, kes üksteist aastat pärast seda on seda unustanud ja ma tahaksin selle lihtsalt öelda siinkohal maha. Thank you eh.... suur tänu. härra Niidermüller. Meg, hogy ez alkalommal magyarul mondja. Suur tänu, esinaine. tahaksin oma arvamuse välja öelda oma emakeeles, ütleb kõneleja paljud kolleegid esitasid küsimuse, et kui äh, Ungari peaminister äh, ei plaani äh, surmanuhtlust taastada, siis miks ta üldse selle küsimuse niimoodi esitas? või miks ta ütles, et see poliitilisse päevakorda kuulub? see on ju ähm, eetiliselt ja moraalselt väga raskekujuline küsimus, sellega ei saa lihtsalt mängida niimoodi kolleeg ütles juba, et see on kõrvalejuhtimise manööver. Orban ei taha, et me äh, sellisest äh, rahvuslikust konsultatsioonist äh, räägime, mis selles küsimustikus on välja toodud, see kõik on kokku absurd. proua Holmajärv, ma ootan äh, et millised on äh, need kaheteistkümnest küsimusest, millega te olete nõus? Äh, kogu Ungari valitsuse käitumine on tegelikult paremäärmuslaste käitumine Euroopas, sellised küsimused tavaliselt ultraparempoolsed esitavad äh, Farage, Le Pen, need on nende valdkonnad. mina tahaksin küsida järgnevat. proua kolleeg meil on Euroopa Parlamendis siin praegu ülesanne, äh, me ei samasta ennast üldse sellise probleemi püstitusega. võiks öelda, et tegemist on Ungari probleemiga, no ei, tegemist on Un-, äh, Euroopa probleemiga, sellepärast et Ungari on Euroopa Liidu liige ja juba aastaid süsteemselt selles riigis äh, õõnestatakse Euroopa põhiväärtusi, põhiõigusi Orban ütles kunagi, et varem saime me käske Moskvast, nüüd saame Brüsselist. aga samal ajal võtab ta tõukefondide raha Euroopa Liidust, kui riik tahab Euroopa Liidu liikmeks jääda, siis peaks ta ka kõikidest põhiväärtustest ja põhiõigustest kinni pidama ja selle hulka kuulab ka surmanuhtluse keeld et äh, sellistel poliitikatel Euroopa Liidus kohta. Thank you and now uh, Monika. suur tänu, Monika, kas äh, tahaksite vastata siin äh, protseduuriline küsimus? ei, siis proua Kall, palun. Thank you. suur tänu. ma tahan kõigile kinnitada, et mina Äh, austan Euroopa standardeid ja väärtusi ja te ei pea kartma, et Ungari, Ungari valitsus või meie siin kuidagi neid Euroopa väärtusi ja õigusi õõnestame. isegi kui te võite tõlgendada ja ümber tõlgendada ja valesti tõlgetada sõnu ja tulla välja tsitaatidega, mida härra Niedermüller nii ei öeldud tegelikult. ja te, te ilmselt teate, et neid nii ei öeldud, aga te tsiteerite seda ikka ja jälle ja ütlete seda nii valjusti ja nii palju, et äh, osa inimestest seda hakkab uskuma, aga Ungari inimesed mitte. sellepärast, et Ungaris on inimesed äh,, saavad väga selgelt aru, mis toimub ja millest me peame siin rääkima, seda ka esimeste konverentsilt äh, meie poolt paluti oli siis surmanuhtluse küsimus. ja mina ütlesin oma, meie koordinaatorile väga selgelt ja mitmed kõnelejad seda ka selgelt ütlesid ning ka peaminister ütles seda, et Ungari, Ungari valitsus ei plaani surmanuhtlust taaskehtestada. selliseid mõtteid ei ole nii et ei ole plaanis äh, surmanuhtlust taaskehtestada. kõik, punkt. sellist plaani ei ole. ja kui riigis toimuvad brutaalsed mõrvad, nagu Ungaris nädal aega tagasi, siis inimesed esitavad küsimusi, see on selge Nad tahavad teada, mis tapjatega saab. mina ei ole selle debatiga samuti nõus, aga see on nii, et kui sellised eh, tapmised aset leiavad, eriti noorte inimeste mõrvamine, siis inimesed hakkavad nende asjade üle jälle mõtlema. ja nii on. teisest küljest. mitte keegi Ungaris ei plaani surmanuhtlust taas kehtestada see on ju meie äh, debati teema täna. mis puudutab rändeküsimusi, siis ükskõik, mis te ütlete, te peate teadma, et Ungari võtab vastu rohkem immigrante ja asüülitaotlejaid kui enamik liikmesriike. tegemist on teise, äh, arvult teise äh, asüülitaotlejate vastuvõtjaga, kakskümmend korda rohkem kui varem, rohkem kui Holland ja teised riigid nii et eh, kuni sinnani, kui te vaatate, mis toimub, eh, ma arvan, et praeguses kontekstis ja ei ole see sobiv eh, debatt ja ka selle debati toon on vale. ma tahan öelda, et see arutelu ei ole kuidagi äh, reaalsusega seotud ja sellega ei peaks me jätkama, sellepärast et valitsus on mitu korda öelnud, et see ei olnud niimoodi plaanis. miks me siis üldse sellest kõigest jälle räägime? ainuke asi, mida ma saan öelda, on see, et tegemist on väga intensiivne rünne praegu Orbani ja Ungari valitsuse vastu ja me oleme seda mitmel korral siin kojas näinud, see on täiesti mitte aktsepteeritav okei okay, um.... Ähm, äh, proua Kaufmann, ütleb äh, proua esinaine. suur tänu teile. esiteks äh, tahaksin kohe proua Kingakaalile öelda, et kui mõrvad ja õudsad mõrvad tegelikult leiavad aset kõikides liikmesriikides ja kui midagi sellist juhtub, siis ametnike ülesanne on kurjategijad üles otsida, nad suunata kohtu ette ja nendele kohut mõista õigusriigi põhimõtete kohaselt. see on alati ju nii ja seal ei hakata rääkima kohe surmanustuse taastamisest. teine asi, proua Holmajärv ütles varem ja ma olen seda kohe omale üles kirjutanud siin sõna-sõnalt, et selline kunstlik emotsioonide ülespuhumine on täna täiesti hämmastav suur tänu teile, proua esinaine, et te lugesite esimeeste konverentsi kirja veel kord mulle ette. tahaksin tuletada kolleegidele meelde, et president, esimeeste konverents palus meil võtta seisukoht väga konkreetses küsimuses, mis selles kirjas äh, on ära toodud ja minu arust äh, meie debati tulemus täna annab, peaks andma vastuse esimeeste konverentsi küsimusele. aga see vastus saab olla ainult üks. nimelt juhul, kui ükskõik milline liikmesriik äh, surmanuhtlust taas kehtestaks, siis on see väga tugev meie põhiõiguste riive ja Euroopa Parlament äh, kui institutsioon äh, peaks kasutama siis artiklit seitse. ja nüüd, proua Michu, ma olen teile väga tänulik, et härra Juncker komisjonist on ka väga konkreetse positsiooni siin võtnud ja ma arvan, et meie komisjonina äh, Äh, omame siin ka vastutust anda esimeste konverentsile konkreetne vastus ja minu vaatenurgast saab see olla ainult nii, nagu ma ütlesin, artikkel seitse sellisel juhul rakendataks. Uh, Monsieur Michel. Oui, Madame la Présidente, je dois vous dire que aitäh, ma tahaksin kõigepealt ütelda, et äh, on kahetsusväärne see, kuidas äh, praegu siin on sõnavõtmine organiseeritud. iga kord, kui keegi ütleb ähm, midagi, mis äh, proua Kallile ei sobi, siis antakse talle sõna, et ta saaks monoloogi pidama hakata ja siis ta hakkab rääkima selliste banaalsete sõnadega, proua Holmeier, te ei saa minuga praegu rääkida te, mul ei ole vaja teie kehakeelt praegu on näha, mul ei ole seda kehakeelt vaja. ma tahaksin öelda, kallid kolleegid, et mul on väga pikk parlamendisaadiku karjäär selja taga ning väga harva olen ma selliseid äh, ettepanekuid kuulnud, kui räägitakse inimõigustest ja põhiõigustest ja Euroopa Liidu väärtustest ja kinnipidamisest ning aluslepingutest kinnipidamistest, mis ja sellistest ettepanekutest, mis on äh, Ungari valitsus praegu teinud ning äh, see ohustab meie ühtsust ja minu arvates kogu see debatt on samuti üsna halvasti korraldatud mõned Rahvapartei kolleegid, kallid kolleegid, te ei saa Orbani meetodeid õigustada ja seda praegu, ma ei saa sellega nõus olla, me oleme siin Euroopa Parlamendis, me ei ole Ungari parlamendis, aga te kasutate sellist enamuse türanniat, see on kahetsusväärne ja see on diktatuuri üks vormidest, sest äh, see kõik, sest te olete enamuses ja ei ole midagi hullemat kui selline diktatuur ja seda viib läbi praegu Ungaris härra Orban ja see on pretsedenditu, et meie oleme nõus siin kojas sellega, kui komisjon peab võtma vas-, vastutuse enda kanda. palun ärge muutke seda teemat banaalseks, ärge kasutage selliseid äh, veidraid väiteid ja sellist äh, piiripealset metodoloogiat ja pärast te ütlete, et see debatt ei ole hästi lõppenud. järjest õigustate äh, härra Orbanit, kõik on selge. Te ajate siin kõik praegu segamini ning mittedemokraatlik äh, režiim on siis see, millest te räägite võib ju rääkida sellest, et äh, Ungaris ei hakata surmanuhtlust sisse viima, aga milleks on siis seda arutelu üldse siis vaja? see on selline kohutav inimõiguste vastane öö, äh, arutelu ja see on manipulatsioon ja me ei peaks laskma siin kojas ennast niimoodi moni-, manipuleerida. see ränd, sisserände küsimustik rünnak, äh, mis seob sisserändajad terrorismiga, see on häbiväärne, mul ei ole teist sõna selle ütlemiseks. kui te soovitate tõepoolest sellised vastused, mis on tegelikult vastuolus Euroopa Liidu põhiväärtustega, see on täiesti õudne, see on negatiivne ja me ei saa sellega nõus olla, mul on väga kahju, ma olen šokeeritud, vastab tõele, ma olen tõesti täiesti šokeeritud sellest, mis siin on praegu toimunud. ja juba mitmeid aastaid me näeme sellist äh, Ungaris toimuvat võimu nihkumist, kui mujal riikides toimuks samasugune asi, ma, siis ma räägiksin sellest täpselt sama tugevalt ja sama võimsate sõnadega, sest Euroopa Liidu institutsioonid peavad äh, asja kätte võtma. härra Timmermans, ma austan teda väga, tema tahab, et meil oleks tõhusam Euroopa, toimivam, see, siis ta peab vastutuse, poliitilise vastutuse enda peale võtma, seda me ju tahame temast, mul on väga kahju, et komisjon äh, on siis äh, võtnud äh, sellise seisukoha, et nad ei tee mitte midagi ning mina ei tahaks äh, Rahvapartei kolleege provotseerida siin kuidagi, aga minu arvates ärge laske ennast juhtida sellise solidaarsuse vastastest mõtetest, see on selline, see solidaarsus, mis teie praegu välja näitate, on öö, halva maitsega mina äh, austan humanistlikke väärtusi ja see, kristlikud väärtused on humanistlikud väärtused, äh, kuigi ma ise olen siis äh, Äh, ateist või ilmaliku väärtuste kandja, aga minu arvates kristlikud väärtused on ka humanistlikud väärtused, aga millistest kristlikest väärtustest te räägite, kui te kaitsete selliseid liikumisi, mis on praegu tulnud Viktor Orbanist ja see tuleb sealt pidevalt, pidevalt. sisserändajad on kurjategijad, kus on need kristlikud väärtused äh, kui me kriminaliseerime selle, mis toimub Vahemerel, kus on teie kriministlikud väärtused, kui te võtate meedialt ära sõltumatuse ja te annate välja demagoogilisi äh, ütlusi, see tekitab sellise hirmufooni ning äh, kindlasti oleme me kõik nõus sellega, et demokraatia ei ehitata üles sellega, et meil on enamuse äh, arvudel tuginev äh, ähm, võim, selline, äh, me peame ka vähemusest lugu pidama, enamus ei saa oma võimu peale suruda, see ei ole demokraatia muidugi peab olema aritmeetiline enamus, aga see ei saa olla ainukene vahend, millele tugineda. Orban on siis nüüd algatanud surmanuhtluse taastamise alase debati ja ta on esitanud küsimustiku rahvale ja see on fakt, sellele ei saa vastu vaielda ning meie peame tuginema ikka nendele väärtustele, mis on Euroopa väärtused. surmanuhtluse osas ma tahaksin tuletada meelde ühte tsitaati äh, Robert Patanter, kes oli Prantsuse justiitsminister, ma tsiteerin teda. see on kindlasti huvitav teile kõigile. vabas riigis on äh, ühtsed seadused. seal, kus inimõigused on äh, rikutud, on siin on surmanuhtlus just et äh, see on see vere voolamine, mis toimub surmanuhtlusega. ja me peaksime saatma volinikule selge sõnumi, eriti just härra Timmermansile, me peame talt äh, nõudma, et ta võtaks vastutuse enda õlule Euroopa Komisjon on meie täitevvõim ning komisjon peaks panema paika kindla menetluse, me ei saa lihtsalt hakata siin tegema mingit dialoo-, dialoogi või lihtsalt selgitada, mis siin toimus, kas see on meie õigus või meie mitte, see muudab kõik banaalseks, me peame tegutsema ja väga tõsiselt tegutsema ja pärast seda võib-olla tuleb sisse seada ka sanktsioonid. Um, suur tänu! head kolleegid, kaheksa inimest on veel, kes tahaks sõna võtta ja me plaanime lõpetada koosoleku <laughs> kell pool kuus. olge head, palun. üks minut on kõigile sõna anda. nüüd saab äh, sõna proua Veržia. Oui, merci. aitäh, proua esinaine. ma olen nõus proua Hallmeieriga on populiste Euroopas tänapäeval, kes äh, mängivad hirmutunnetel. mida see tähendab, mida see tähendab siis hirmuga mängimine? see tähendab seda, et äh, suruda oma arvamus peale avalikule arvamusele, eriti sellisel juhul, kui tegemist on väga raskete kuritegudega. paremäärmuslased teevad seda, et nad ütlevad, et turuannustus tuleb taastada, nii et minul tekib küsimus. ja ma leian et äh, kui poliitikud ütlevad midagi ja kui valitsus ütleb midagi, siis see ei ole sama, kui äh, anda, et, et olete saanud siis kodanikult mandaadi, kui te mängite hirmuga, siis äh, ma leian, et on tegemist väga suurte rikkumisega, mina olen prantslanna. Prantsusmaal on Prantsusmaal parempoolsed ja vasakpoolsed äh, mänginud hirmu peal kodanikele ning minister on minevikus ka öelnud, et äh, ka roomad on äh, olnud sellised, keda ei saa kuidagi lõimida ühiskonda, ma tahaksin, et meil oleksid valitsus, mis oleks mõistlik, aga on selliseid riike, kus mängitakse hirmuga ning ma olen täiesti nõus sellega, mis eelkõneleja ütles, et need ei ole ainult Euroopa väärtused, vaid universaalsed väärtused, see on siis Euroopa Inimõiguste Konventsioonis on need õigused paika pandud ja Euroopa Inimõiguste hartas samuti. tahaksin meelde tuletada, et Euroopa Liidu põhiõiguste harta võeti vastu enamusega valitsuste poolt, kus olid parempoolsed, nii et need ei olnud vasakpoolsed valitsused, me kõik koos saame tegutseda äh, ja ma tahaksin ütelda, artikkel seitse proua ei ole kasutada, me oleme seda juba minevikus näinud ja kuid ja aastaid me üritame seda rakendada, aga seda ei saa kasutada antud teemal. nii et millal siis ometi komisjon hakkab tõeliselt välja tulema ettepanekutega, mis aitaks meil inimõiguste ja demokraatia teemadel panna paika sanktsioone riikidele, kus äh, kasutatakse poliitikaid, mis on vastuolus äh, Euroopa Liidu põhiõigustele ning äh, seitsmes artikkel ei ole lahendus minu arvates. Uh... suur tänu. ja härra Juurek, palun. suur tänu. me ei räägi siin debatis surmanuhtlusest, vaid Ungarist ja see debatt ei võimalda vastastikust austust või ühtmeelt luua. tuletan meelde teile, kolleegid, mõned nädalad tagasi selles samas saalis, kui meil oli Ungari teemal kuulamine, siis üks meie ekspertidest, Amnesty Internationali esindaja, ründas Ungarit, väitis, et Ungari äh, toimub inimõiguste riive ja ta ütles, et äh, Ungaris on elu justkui vanglas. meie oma koduriigis, kui me surmastuse kaotasime, siis äh, ei kehtestanud me äh, eluaegset vanglakaristust, aga see tekitab probleemi, sellepärast et kakskümmend viis aastat pärast kinniistumist need inimesed tavapäraselt vabastatakse Äh, selle algatusega tuli välja härra Tusk, kes nüüd töötab institutsioonides. igal juhul on meil nüüd kahju, et me ei kehtestanud eluaegse vanglakaristuse võimalust. Saksamaa, Hollandi, Ungari. me kõik oleme tegelikult USA liitlased ja USA-s äh, teatud osariikides on lubatud surmanuhtlus ja seda kasutatakse. kas me peaksime siis katkestama kõik suhted ameeriklastega? kas me peaksime küsimärgiga seadma kõik, mis Ameerika on teinud eh, demokraatia ja vabaduste eh, teel? ja mida ütles härra Orban, mida ta reaalselt ütles, ta ütles, et kui osa Äh, avalikust arvamusest Ungaris nõuab debatti sel teemal, siis ta on valmis ka Brüsseliga sellel teemal läbi rääkida ja nüüd äh, me ründame teda, sest et ta lihtsalt ütles konkreetselt, et nendes küsimustes ta tahaks pigem dialoogi Euroopa Liidu tasandil ja mitte sisedebatti. artikkel kaks, äh, lõige kaks põhiõiguste hartast ütleb väga selgelt, et mitte kedagi ei tohi surma mõista või Äh, surmanuhtlust ellu viia. aga me räägime siin praegu arutelust surmanuhtluse üle, me räägime inimestega, kes võivad olla äh, surmanuhtluse pooldajad küll, aga see ei tähenda, et kedagi surma mõistma hakatakse. ja paljudes liikmesriikides äh, surmanuhtlusele kehtestati moratoorium ja nüüd me pöördume Ungari avaliku arvamuse vastu. meie väärtused on need väärtused, mis me kõik jagame. ja veel äh, Saksa kolleegidele, me räägime siin rändeküsimustest ja väga avatult. tahaksin öelda teile järgnevat suured sõnad ja reaalsed moraalsed teod äh, praegu erinevad, sest me räägime teistest inimestest äh, ühest küljest ja teises osas aga te äh, endast. nüüd, kui toimus suur pauk ja Kiie riigid liitusid Euroopa Liiduga, siis Saksa valitsus takistas miljoneid inimesi nendest Euroopa osadest tööd otsida ja leida Euroopa Liidu lääneosas. seal kasutat-, kasutati erinevaid argumente ja suveräänset pädevust seda teha. kas see oli õige või mitte, no ei tea, aga inimesed, kes need otsused tegid ja heaks kiitsid, oleks pidanud olema rohkem kaastundlikud, kui nad otsustasid otsustada vaeste riikide tuleviku üle ja Euroopas on miljonid inimesed, kes ütlevad, et artikkel kaks põhiõiguste hartast, äh, lõige üks, seal äh, seda pidevalt rikutakse ja seda sellepärast, et äh, puudub austus sündimata laste ees. me võime dialoogist keelduda nende inimestega, aga need inimesed on olemas, aitäh. proua Spinelli, palun. aitäh, proua esinaine mul ei ole väga palju lisada nendele, kes enne mind kõnelesid. ma olen, tunnen suurt nördimust ja häbi selle tõttu, mida ütles härra Orban ja mille ta pärast tagasi võttis, sellepärast et sellele reageeriti negatiivselt Euroopa Komisjonis ja ka mujal Euroopas. tahaksin öelda järgnevat. kõigepealt, tegemist ei ole ainult väärtustega. vastab tõele, et see, kes otsustab äh, väärtuste osas, küsiti, kes selle päevakorra kin-, paika paneb ja kes ütleb, millised on väärtused. fakt on see, et meil on aluslepingud ja harta, millele on üles ehitatud Euroopa Liit ja millega liituvad kõik need isikud, kes liituvad ka äh, Euroopa Liiduga ja on olemas ka vaatlemisstaatus Euroopa Nõukogus. see ongi demokraatia. mida ma tahaksin öelda? sellised Orbani avaldused ja sellised äh, õigus arutelule debatid on osa sellisest äh, teema banaalsemaks äh, muutmisest siis surmanuhtlusalade teemade banaliseerimisega on tegemist ja sellise sallimatusega, mis läheb palju kaugemale Ungarist. Ungari juhtum ei ole siin äh, see ainujuhtum. ja kui ta läheb kaugemale, siis see tähendab seda, et Euroopa Komisjon ja Euroopa Liidu ühtsed asutused on võimaldanud sellisel banaliseerimisel kasvada. tahaksin lihtsalt öelda, et enne Orbanit räägiti surmanuhtluse kasuks. mitte ainult opositsiooniliikmed nagu Marine Le Pen või Jean Le Pen, aga üheksakümne kuuendal aastal tegi seda ka Poola president Lech Valensa, ta ütles täpselt sedasama nagu Orban. Itaalia paremäärmuslased Lega Nord on seda öelnud ka mitu korda välja, kui nad olid valitsuses ja nad ütlevad seda tänagi veel senati asepresident, kes Lega Nordi kuulub, on seda öelnud, nii et äh, seda teemat on siin muutnud banaalseks. ja minu arvates see õhustik, mis on praegu meil olemas, terrorismi hirm, sisserändajate hirm, toetab sellist banaliseerimist ja mina tahaksin tsiteerida siin mõningad artiklid inimõiguste hartast. artikkel viis kus manipuleeritakse, antakse mõista, et äh, sisserändajad äh, ohustavad tööhõivet, see on siis küsimustiku äh, mõningad artiklid. ja seitsmendas artiklis öeldakse ka manipuleerides, et selline Brüsseli leebe poliitika on seda kõike võimaldanud ja kaheteistkümnes artikkel ja palun lugege artiklit number kaksteist, seal palutakse Ungari kodanikelt, kas nad tahaksid toetada rohkem, et äh, Ungari lapsed sünniksid pigem kui sisserändajate lapsed. palun lugege kaheteistkümnendat artiklit sellest küsimustikust, mis ungarlastele on välja jagatud. suur tänu ja proua Lauristin, palun järgnevalt. suur tänu ma arvan, et äh, arutelu on väga hea. see on tegelikult jätkuks meie eelmisele päevakorrapunktile, kus me räägime, rääkisime, et äh, inimõigusi on vaja riigipõhiselt äh, seirata ja seda väga kindlate kriteeriumite põhjal. meil on vaja nüüd arutelu kriteeriumite üle, sellepärast et kus kohas inimõiguste riive algab, lõpeb seal, kus algab selliste debattidega. ma tahan öelda, et et äh, väga selge vahe, nagu öeldud, on sõnavabadusel, kui seda kasutavad kodanikud ning kui seda teevad valitsused. valitsused ei oma sõnavabadust sellistes küsimustes, vanemad, äh, valitsus äh, oma sõnades on poliitiliseks osalejaks või tegijaks. ja siin on vaja ka väga selgelt omavahel meil selgeks teha, mida tähendab otsedemokraatia sellepärast et kõik need populistid äh, erinevatelt tiivadelt äh, räägivad, äh, kui oluline on otsedemokraatia, referendumid, konsultatsioonid ja nii edasi. me peame samas aga väga selgelt ütlema, et vähemuste õiguste küsimuses, põhiõiguste küsimustes, sellised konsultatsioonid ja referendumid ei ole demokraatia tööriistaks, vaid midagi hoopis muud meil peab olema väga selge positsioon selles osas, isegi võib olema mõni õiguslik instrument. ja mina tahaksin väga hea meelega näha, et kui me räägime nendest küsimustest, siis põhiõigused ei oleks jagatud rahvaparteiks, sotsiaaldemokraatideks, vasakuks, paremaks, et meil, meie partei solidaarsus ei tohiks olla kõrgemal seisev inimõiguste austamisest ja see küsimus ei ole ka Ida- või Lääne-Euroopa kohta, see ei ole Ungari probleem, vaid see on riigi probleem, kus läbi demokraatlike valitsuste on tulnud valitsusse partei, mis ei austa inimõigusi, me ei tea, mis Ühendkuningriigi valimistel Farage'iga juhtub, mis Marile Peniga ehk mingitel valimistel eh, toimub me ei tea, millisel, milline on järgmine näitlik juhtum. Ungari ei ole meie jaoks Ungari siin, vaid tegemist on võimalusega arutada neid äh, asjades, asju, mis on meie ühtne väärtus ja ühtne põhimõte. väga hea, et see debatt tekkis. Ungari ja tema inimesed, keda ma austan väga tõesti, ei ole küsimus äh, nendes, vaid äh, see on üks Euroopa riigi eh, lihtsalt küsimus, see on mingisugune näidisdebatt eh, praegu. härra Sogol järgnevalt. Thank you, chairwoman. Since 1996 suur tänu, esinaine. üheksakümnendatest aastatest alates eh, oleme me kuulnud Ungari kohta ükskõik milline valitsus Ungaris on isegi praegu äh, lugesin ma kõigepealt opositsiooni valits-, äh, ajalehti ja siis valitsuse omi. aga üks nendest opositsioonilehtedest ütleb <laughs> kahekümne kaheksandal aprillil vasakupoolne meedia siis ütleb ja tsiteerin siin. küsimus äh, ei ole surmanutsuse taaskehtestamisest. mõned päevad hiljem Very uh, how should I say uh, uh ill when when Orban speaks. kui Orban äh, sõna võtab, siis äh, asepeaminister või büroo juht eh, härra Lazar ütleb, eh, ütlen jälle ungari keeles edasi, et debatt toimub, aga surmanuhtlust ei püüta ellu viia. kõneleja vahetab keeli, valitsus ei taha midagi surmanutuse taolist eh, taas eh, kasutasin oma neljandat võrgelt. Deutsch ist vielleicht eher ärgerlich rein. I just uh, uh, just allowed me a joke because my lubage mul ka üks nali teha, minu kolleeg Toomas rääkis lammastest ühe hea nalja kuidas meedia tõlgendab asju ja kuidas meie järgime meediat, see on nali, nali. paavst käib ühes riigis ja meedia küsib paavsti käest, kas te teate, et selles riigis suures katedraalis, katedraali ümbruskonnas ostis homoühendus hotelli ja paavst vastab kas siin riigis on homoühendus ja järgmisel päeval paavsti esimene küsimus meie riigis oli, et kas äh, homodel on siin ühendus selles riigis. ma ei hakka üldse rääkima rändeküsimustest äh,, võib-olla see arutelu meil tuleb, aga härra Louis Michel kahjuks lahkus ma hindan kõrgelt tema tehtud, äh, isegi toetasin tema muudatusettepanekut äh, rahvapartei vastu hääletasin, sellega ma hindan Louis Michel'i väga kõrgelt. aga demokraatia puhul toetan mina tema ideoloogiat ka, see ei tähenda seda, et enamusel on õigus. aga liberaalide ees mul on suur austus, aga mõelge, miks on praegu Ungaris kahekolmandikuline enamus parempoolsetel, sellepärast et liberaalid ja sotsialistid ei lõhkunud ära riiki, vaid kogu oma erakonda lubage mul lõpetada, lubage mul lõpetada. ma üritan aru saada meediast, aga ma ei saa aru komisjonist ega ma ei saa aru ka härra Timmermansist, sest me oleme ikka ja jälle tõstatanud äh, diskrimineerimise küsimuse, et Euroopa kodanikke diskrimineeritakse, kes kuuluvad traditsioonilisse vähemustesse, mina olen äh, Ungari päritolu rumeenlane, Rumeenia kodanik ja alati vastab Vivian Redik ühtemoodi, asi ei ole Euroopa Parlamendis ega Euroopa Liidus, see on liikmesriigi otsustada. meie riigis üritatakse karistada inimesi sellepärast, et nad hoiavad kinni seadusandlusest ei räägita sellest, et natsionaliseeritakse inimeste vara ja nii edasi. minu probleem ei ole selles, et ungarlased tõlgendavad asju nii, nagu nad tahavad, vaid asi on selles, et me peaksime arutelu pidama, aga mitte alati ainult Ungari kohta, vaid ka kõikide teiste liikmesriikide kohta, aitäh! Thank you and uh... suur tänu, proua Sippel! Very shortly. proua Sippel, tehke lühidalt. ma olen täiesti nõus, et me ei peaks alati rääkima Ungarist, nii et öelge siis härra Orbanile, et ta muudaks oma poliitikat teiseks, kui minu riigis, ja seda ma ütlesin ka oma esimeses sõnavõtus, et kui minu riigis pärast tõsist kuritegu hakkaksid inimesed rääkima ja küsimärgi alla seadma selliseid asju, et kas peaks tagasi tooma surmanuhtluse, siis ma tahaks, et minu valitsus kohe ütleks välja, me saame teie emotsioonidest aru, aga surmanuhtlus ei ole meie riigis mitte mingisugune valikuvariant ja arutelu üldse ei ole vaja. ma ei taha uuesti rääkida sellest küsimustikust, aga mõte on sama. kui me saadame kirja fraktsiooni esimeeste konverentsile, siis minu isiklikust seisukohast ei piisa sellest, kui me lihtsalt ütleme midagi, mis on ilmselge niikuinii, nii, et noh, loomulikult kui mõni liikmesriik hakkab tooma uuesti sisse surmanõutlust, siis tuleb hakata rääkima artikkel seitse rakendamisest, see on ju ilmselge. aga me peaksime ka selgelt tegema selle, see küsimus, mida me ei tohi nüüd mainida, aga ka arutelu valitsuse, üldse surmanõutluse kohta juba arutelu läheb vastu meie väärtustele. Monika Holmajärv. armas Birgit Sippel, armsad kolleegid, eh, viimase aspekti osas ma olen teist meelt. ma olen nõus sellega, et eh, valitsusjuht eh, ei peaks mitte liiga prohmakalt ennast väljendama, seda, selles suhtes ma olen ka kriitiline Äh, kui populistlikud diskussioonid äh, rahvastiku hulgas levivad, siis äh, muidugi seda, neid meeleolusid peab tuvastama, aga sellega peab ettevaatlikult ringi käima. mis puudutab surmanuhtlust, siis valitsus ütles väga selgelt ja kiiresti, et see ei tule kõne allagi nende puhul, aga proua Kaufmann ütles siin, et kunstlikult õhutame me seda teemat, me mind ei imesta, ma ei pane see, et me seda teemat siin lahkame, aga me, seda, et me teeme seda Ungari puhul, oleme Tšehhi demo-, sotsiaaldemokraatliku valitsuse puhul sama teinud. minu arust ei ole õige see, mis Tšehhis toimus, me ei tõstatanud seda, sest meil oli selge ja ka Tšehhi valitsusel oli selge, et surmanuhtlust nad ei taha hakata taas rakendama. sellepärast me ei tõstatanud seda küsimust siin, sellepärast et õnneks väga kiiresti ütlesid nad, et surmanuhtlust ta ei äh, taastata Tšehhi Vabariigis. ma olen nõus ka selle teie arvamusega, et surmanuhtluse taaskehtestamine võiks olla ka minu jaoks seotud artikliga seitse sellepärast et küsimus on Euroopa Liidu inimõiguste põhimõttega, et me oleme surmanutluse vastu. me teame, et äh, maailmas on palju riike, ka demokraatlikke riike, mis kasutavad surmanutlust. nii on, aga Euroopa Liidu vaatenurgast oleme meie veendunud, et see on vale ja et see on inimõiguste vastane. ja sellepärast äh, ma olen alati sellist, seda meelt ja täiesti tõsiselt, mitte populistlikult, sellepärast et äh, surmanuhtlused ja inimõiguste teemad ei ole mingisugused kerged äh, naljakad teemad, millega, äh, mille üle rääkida. mida ma meie komisjonis aga sooviksin, on selles, selle teemaga seoses see, et me mitte ainult ei, Ungarile ei viska sellist kriitilist pilku, olen ise ka kriitiline suhtes, küsimustikust räägin edasi aga näiteks Bulgaaria, terved territooriumid mis on ekstraterritoriaalselt äh, teisele riigile parseldatud null äh, euro eest, siin äh, libes ei olnud sellele mingit debatti. üks hetk, minu jaoks tahaksin rääkida lõpuni, palun minu jaoks on äh, see küsimus, kas me igat juhtumit, mida, äh, milles on äh, valesti tekkinud debatt riigis, Bulgaarias korrektuurid tehti, Euroopa Komisjon tegi seda, aga kui ma vaatan, kuidas teatud Euroopa osades monopoliseeritud ja väljaspoolt üles ostetud meedia äh, Äh, organisatsioonid on tekkinud, see on äh, arvamusvabaduse vastane, see ei ole mitte ainult Ungaris nii, aga äh, Rumeenias samuti. ja nüüd Bulgaarias läks pankrotti see vene populist. me peame nende juhtumitega ka tegelema, peame seda arutama, aga ütlen nüüd täiesti avatult, et kolleeg Kinga Kaal ka tundis, et neid puudutab see teema isiklikult, ka Louis Michel'i. me peame ka ikkagi mõtlema selle üle, et meie kojas istub inimesi, kes on nendelt, nendest riikidest pärit ja võitlevad eh, inimõiguste ees, nii et olgem õiglased üksteisega. proua Kaufmann, ma kindlasti ei eh, ütle seda teie vastu, mitte teie sõnad olid eh, positiivsed. Louis Michel kes äh, läks isiklikuks peaaegu agressiivseks, ma ei mõtle, et, et teie olete midagi valesti teinud, proua Kaufmann või teie äh,, proua Sipel. aga minu arust oli see veidike liiale läinud ja me peame siin ettevaatlikumad olema. ka Hispaania julgeolekuseadus peaks olema meie päevakorras äh,, parem konservatiivne äh, valitsus on seal äh, Äh, Prantsusmaa osas äh, on see juba vastu võetud, ei ole mingit probleemi sellega, aga seal on sotsiaaldemokraatlik valitsus, nii et ma tahan teile öelda, et äh, liikmesriigid võtavad vastu sellised seadused teatud põhjustel ja reaalsus on seal ilmselt teistsugune, kui meie seda näeme. Need riigid on suurema surve all ilmselt ja meie oleme lihtsalt kuidagi distantsilt näeme neid asju. aga ma tahaksin õiglast diskussiooni ja kui me nüüd vaatame neid küsimustikke asju, siis ma palusin kolleegilt seda küsimustikku, äh, saime selle äh, tõlgitud ka. minu arust on see aktsepteerimatu ja täpselt samamoodi nagu teatud äh, grupeeringutest Euroopa Liidus peame me ka mõtlema siin komisjonile, mida meie saaksime teha, näiteks siin küsimustikus on kirjas, et Brüssel on immigratsioonipoliitikas äh, süüdi. muidugi terrorismiga seostamine on ka täiesti kuulmatu, et Brüssel on nüüd selle kõige eest vastutav sellise immigratsioonipoliitika vormi äh, loonud, no meie ei ole ju pagulasi või asüülitaotlejaid siia saatnud, põgenike vood tulevad ja Äh, on liikmesriigid, kes on suure surve all, tuhanded inimesed hukkuvad Vahemeres või Sahara kõrbes, nii et äh, sellepärast me peame nendest teemadest rääkima. ja see peab olema tõsine diskussioon, aga mina sooviksin seda, et me tõesti püüaksime ühenduses mitte märkamata jätta inimeste ar-, hirmusid, sest hirmud Äh, aitavad äh, populiste, keegi võtab minu töökoha ära, nad on ohtlikud äh, ja nii edasi. seda debatti me peame väga ausalt läbi viima ja ütlema, et need asjad ei ole tõsi, sest selliste küsimuste esitamine on aktsepteerimatu ja minu arust on ka aktsepteerimatu, et üks valitsus neid küsimusi esitab, ütlen selle ka selgelt välja, aga meie peame inimestele vastuse andma, millega meie ja mulle tundub, et me ei ole kõik sellest üldse mitte äh, kaugel, me ei ole ka ise lõhestunud liiga selles küsimuses, et me tahame lihtsalt holistlikku lähenemist rändeküsimusele ning äh, põgenike küsimusele ja migratsioonile. ja sellega viitame ka seda, et Euroopa Liidul on kontseptsioon mida aga liikmesriigid on tagasi lükanud ja mitmeid kordi, sest parlamendis on selle kontseptsiooni osas olnud rohkem üht meelt, ükskõik kas äh, arenguabi või, või äh, pagulaste küsimuses, me oleme äh, pidevalt humanitaarabi ja arenguabi küsimustes võidelnud Frontexile saime rahavahendeid juurde ja ma tahtsin lihtsalt kõik selle nüüd korraga välja öelda. nii et kolleeg Sargentini kui teised kolleegid said pikalt rääkida siin kõneaega, siis ma tahtsin väga põhjaliku murest kantud vastuse anda äh, me ei taha Rahvaparteis äh, mingisugust äh, populismi, sellepärast ma, minu arust on see aktsepteerimatu, selline küsimustik, aga me peame äh, väljas olevatele inimestele andma argumendid selles osas, et meie väga põhjalikult töötame Euroopa Parlamendi strateegia kallal, mis põgenike probleemile annaks lahenduse. aga me ei näe seda ainult populistlikult, ei, me töötame koos selle kallal ja sellepärast me kindlasti ei aktsepteeri sellist küsimustikku kui äh, tõelise debati alustajaid. suur tänu, Monika proua Inentvelt. teen väga lühidalt, ma tahtsin lihtsalt äh, sõna saab juba enne, kui proua Holmajärv sõna võttis. ausalt öeldes mul, ma lähen täiesti meeleäärmi, me oleme sellest asjast rääkinud äh, sada korda ja ma olen nõus paljuga sellest, mida ütles proua Holmajärv, aga ühe asjaga ma ei ole nõus. nimelt, et see asi puudutab siin rännet, äh, sest et seesama arutelu oli meil siis, kui me rääkisime äh, Ungari kohtusüsteemi sõltumatust, keskpanga sõltumatusest, maksuseadusest, haridusseadusest, meediaseadusest me ei räägi siin mitte ainult rändest selles võtmes ja ausalt öeldes see, et me ikka ja jälle, ikka ja jälle sellest räägime ja siis võitleme selles osas, et kas me räägime Ungarist või mõnest teisest riigist, et kas see on erapoolik ja ma, kui te tahate, eh, saadan teile rea, terve rea neid kriitilisi küsimusi, mille ma olen esitanud liberaalide valitsuse tegevuse kohta Hollandis, nii et eh, ma ei ole väga valiv. ma kritiseerin kõiki, kes seda vajavad aga minu fraktsioon on mitu korda öelnud, et meil on vaja teistsugust mehhanismi, meil on vaja siduvaid reegleid, meil on vaja mehhanisme, millega me saaksime seirata kõiki liikmesriike, et me saaksime sekkuda kõikides liikmesriikides, kui see on vajalik, ja peale panna sanktsioonid, kui see on vajalik. nii et me ei pea rääkima enam härra Orbanist, vaid võiksime rääkida kõikidest liikmesriikidest, pangem kokku see mm, tulemustabel, täna hommikul või millal me rääkisime sellest äh, õiguse edetabelist, miks seda mitte laiendada, õigusriik, demokraatlik valitsusjuhtimine ja põhiõigused võiksid ju ka olla edetabelis kirjas ja teeme seda iga-aastaselt kõikide liikmesriikide jaoks. sellest me juba täiskogus rääkisime ja minu suureks üllatuseks, heaks üllatuseks, enamus olid sellega nõus, kaks inimest ainult vastu, ühte ma ei mäleta, kes see oli kuskilt sealt fašistide ridadest ja siis härra Timmermans, kes ütles, oh no no ei, ei, ei, ei, ei, Äh, peame ainult dialoogi ja meil lisainstrumente ei ole vaja. jah, neid instrumente on vaja, see on selge muidugi, aga mina teeksin ettepaneku, et meie Euroopa Parlamendina sellise mehhanismi välja töötaksime, kui härra Timmermann seda teha ei taha või komisjon seda teha ei taha, siis võib selle ju teha ära parlament ja esitame selle härra Timmermansile, sest et ma tõesti arvan, et üldiselt jah, on siin parlamendis mõningaid, kes ei jaga selgelt Euroopa väärtusi, aga enamus siiski teeb seda jah, võib-olla nüansid on siin ja seal, aga enamus siiski eh, toetab Euroopa väärtusi, nii et võidelgem nende väärtuste eest ja kujutagem välja selline mehhanism üheskoos, mis täidaks selle lõhe seadusandluse artikkel seitsme vahel. ja tagagem see, et tulevikus meil enam ei ole vaja selliseid arutelusid härra Orbani, Ungari või ühegi teise riigi osas, vaid et rääkisime sellest, kuidas me jõustame põhivabadusi ja kuidas me kaitseme õigusriiki ja demokraatiat Euroopas. suur tänu! suur tänu, viimasena saab sõna härra Niidermüller. suur tänu. proua esinaine, aeg on napp. ja teen lühidalt. ai, tõlge on siiski ungari keelest olemas, ütleb, ütleb kõneleja. Äh, teen lühidalt. mul on väga hea meel, et proua Hoolmeier ütles see küsimustik on täiesti vastuvõetamatu ja mul on ka väga hea meel, et ta tegi ettepaneku, et meie siin komisjonis peaksime debatti sellel teemal, see on väga tähtis, sellepärast et see küsimustik ei ole mitte ainult populistlik, aga see on ka täis valesid. ei ole selliseid sisserännanuid, kes tahaksid Ungaris töötada. Äh, siin me ei pea oma debatti Ungari vastu, vaid me tahame, me ei taha äh, neid äh, maha teha, aga me kritiseerime valitsuse poliitikat, mille, mis on juba Euroopa Liidu põhiõigustega olnud vastuolus aastaid. me ei räägi siin Ungarist, vaid me räägime sellest, kuivõrd oluline on pidada kinni Euroopa väärtustest, aitäh! suur tänu! suur tänu, et meil oli täna siin nii elav arutelu. ma tahaksin eh, edastada härra Moraesele kirja, mis siis omakorda oleks vastuks härra Schultzi kirjale ja see kiri peaks siis baseeruma tänastel aruteludel. ja valmistame selle kirja ette ja saadame veel enne kolmeteistkümnendat maid selle neile. aega meil eriti ei ole. aga arvestades teie ettepanekuid ja arutelu sisu, see kiri ettevalmistamisele tuleb härra Moraesiga, selle koos kokku paneme ja saadame selle vastuse härra Schulzile. aga võib-olla ka komisjon tahaks vastata, ütleb proua Sargentini ma tahaksin siis, et komisjon ütleks, et tal meile vastust ei ole. proua Sargentini, äh, asi ei ole selles, kas mul vastus on või ei ole. ma kuulasin teie arutelu ära, ütleb proua Michu ja ütlesin äh, oma seisukoha al-, seisukohavõtu alguses ja proua Kaufmann ütles seda mitu korda, et äh, komisjon ei saa reageerida nõuandemenetluse juures, komisjon sellele juba on reageerinud aga me ei saa mitte mingisugust ametlikku protsessi käivitada nõuandemenetluste puhul, mille on käivitanud mõni liikmesriik. nii palju võime me öelda. et me ei toeta selliseid nõuandemenetlusi, mis on avalikud ja mille aluseks on andmed, mis omakorda ei baseeru faktidel asepresident Timmermans ka juba ütles, et äh, see nõuandemenetlus, selle aluseks on erapoolikud, äh, eksitavad ja suunavad küsimused, seal, äh, see on täis eelarvamusi sisserännanute suhtes ja see ei, see ei ole õiglane ega objektiivne alus äh, usaldusväärsete poliitikate kujundamiseks, nii palju ma tahtsingi öelda proua Michu, hea, et te siin olete. meie järgmine kohtumine toimub Strasbourgis kaheksateistkümnendal mail kell seitse õhtul, lõpeb kell kakskümmend üks kolmkümmend ja siis pärast seda tuleme kokku veel kahekümne kuuendal mail ja neljandal juunil. suur tänu! Thank you. Thank you. It's true.